okei okay,, good morning every-. tere hommikust kõigile. näha on, et ka Belgia sõjaväe esindajad on kohal, teid on raske ära tunda teiste seast. ma kuulsin, et probleem on selles, et teie grupp on suurem, kui esialgu oli ette nähtud. pöördun kolleegide poole, et äkki me leiame äh, teile kohad ikkagi, sellepärast et tühje toole on ju saalis palju ja minu selja taga ka. nii et äh, võib-olla teid huvitab tänase kohtumise teine punkt eriti, nimelt äh, siis äh, meie arutelu ähm, mehitamata lennukite kasutamise kohta aga leiame teile kindlasti kohad. nüüd läheme esimese päevakorrapunkti juurde, arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi soovituse teemal nõukogule seoses Euroopa Liidu suuniste kavandiga usu ja veendumusvabanduse edendamise ja kaitse kohta. tegemist on esimese arvamuste vahetusega sellel teemal, tegemist on soovitusega nõukogule ja nagu ma aru saan, eile õhtul hilja see tekst ka teile jaotati kõik selles soovituses äh, on tehtud tegelikult äh, ülepeakaela, kiiresti. ja ma tuletaksin kolleegidele meelde, et probleem seisneb ka selles, et välisteenistus oma soovitustega detsembris, nii nagu esialgu kavatseti, ühele poole ei saanud ja meil jäigi küsitavaks see, kas me korralikku raportit saame koostada üldse või mitte. nüüd nad kavatsevad siis üsna pea oma Äh, soovituse valmis saada ja mais või juunis täiskogule esitada ja ikkagi me veel ei tea, millal siis täpselt ja meie siis selleks, et kuidagi omalt poolt sõna sekka saada, otsustasime valida soovituse. selle ahvet laiendatud juhatusega ka heaks kiitis, aga tõesti kummaline olukord, et me peame asjaga äh, tegutsema siis nii kiiresti. kohal on meie äh, Äh, raportöör, Rahvapartei esindaja proua Andrikiene. ja proua Andrikiene, nagu te palusite, äh, kiireloomulist menetluskorda, oleme seda taotlenud äh, Ahveti lahendatud juhatuses, ma tõstatasin selle küsimuse, nad ütlesid, nad tahaksid kõigepealt mingisugust dokumenti näha ja vastus, mis me saime, oli see, et see on üsna vähe tõenäoline, et see menetlus heaks kiidetakse, aga nad proovivad vahem minu isiklik seisukoht on, et kui nad detsembriks äh, valmis ei saanud, siis ilmselt ka maiks mitte ja asi langeb pigem juunisse. aga muidugi ega ma ei tea ette seda asja. ning äh, meie kinniste uste taga toimunud üheksateistkümnenda märtsi Troa kohtumisel äh, oli meie ees soonistuste mustand, nii nagu EAS neid ette näeb ning me esitasime nende soovituste mustandi ka kõikidele TROA liikmetele ja saime selle eest ka siis natukene eh, tausta, eh, tagasisidet, saatsime kirja ka välisteenistusele, et nendel oleks infot selle kohta, mida me siis täna arutame. või mida me üldse laiemalt arutame. ja hea meel on mul selle üle, et see nüüd on tõusnud päevakorda ka ametlikult. inimõiguste allkomisjon muidugi regulaarselt viitab oma töös usu- ja veendumusvabadusele. ja me peame omalt poolt ka siis selle äh, vabaduse kaitse sisulisse poolde panustama, nii et proua Andrik Jeene, annaksingi sõna võib-olla alguseks siis teile suur tänu, äh, proua esimees. eelmisel aastal Euroopa välisteenistus hakkas koostama Euroopa Liidu suuniseid usu ja veendumusvabanduse edendamise ja kaitse kohta. Nende eesmärgiks äh, seati see äh, esimest korda Euroopa Parlamendi kahe tuhande üheksanda aasta aastaülevaates inimõiguste olukorra kohta maailmas. see mõte leidis kordamist äh, järgnevates Euroopa Parlamendi aastaaruannetes. nõukogu võttis selge kohustuse võtta vastu Euroopa Liidu suunised ähm, usu- ja veendumusvabaduste edendamise ja kaitse kohta, seda Euroopa Liidu inimõiguste ja demokraatia raamdokumendi raames, mis võeti vastu kahekümne viiendal juunil kaks tuhat kaksteist nõukogus ja need äh, suunised, suuniste kavand on nüüd peaaegu siis valmis ja on tagumine aeg, et Euroopa Parlament omapoolsed soovitused sinna esitaks. peamine element Euroopa Parlamendi suunistes äh, on pöörata tähelepanu Nõukogu Komisjoni ja Euroopa Välisteenistuse tähelepanu äh, usu ja veendumusvabaduste probleemidele, mille osas on meil vaja lisaselgitusi, mida tuleks eraldi välja tuua või mida tuleks ära märkida ja me tahame nende kavandite osade aspektide osas samuti oma toetust avaldada või oma arvamust avaldada, mis on natukene delikaatsemad. meie äh, soovituste kavand vastab nendele suunistustele. Äh, alapealkirjad vastavad alapealkirjadele suuniste kavandis ja seda ma tahaksin siinkohal rõhutada ma tahaksin, kallid kolleegid, teie tähelepanu pöörata sellistele küsimustele nagu määratlused, proportsionaalsus, sõnavabadus, usu- või veendumusvabaduse kollektiivne mõõde, need on natukene keerulisemad küsimused. ja loomulikult Euroopa Liidu suuniste edukas äh, rakendamine äh, sõltub konkreetselt äh, nendest äh, määratlustest ja kui selged nad on ja ma tahaksin, et kolleegid just sellele tähelepanu pöördaksid ja teeksid omapoolsed ettepanekud meie soovituste kavandisse. nüüd rääkides kalendrist, kui äh, me jääme esialgse indikatiivse ähm, ajakava juurde, mille Troa sekretariaat välja pakkus, on muudatusettepanekute tähtaeg kaheksas mai, nagu ma aru saan. järgneb siis sellele teine arutelu ja muudatusettepanekute läbivaatamine kuueteistkümnendal mail, ahvet hääletab kolmekümnendal mail ja need soovitused peaksid siis teisel juunil täiskogus maha hõigatama. ma hea meelega toetan seda kalendrit, aga Kohomi uudiste kohaselt on võimalik, et Euroopa Liidu suunised võetakse nõukogus vastu juba kahekümne seitsmendal mail. see tähendaks seda, et Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi soovitused võetakse vastu lihtsalt liiga hilja ja sellepärast äh, ma olengi välja pakkunud äh, kiirmenetluse selleks, et meie tööd natukene koondada ja asi läbi arutada koos Ahvetiga see küsimus kuueteistkümnendal mail. olen saanud selleks toetuse erinevalt fraktsioonidelt äh, ja seega mulle tundub, et Ahvet, et maikuu täiskogusse mahuks veel nende soovituste vastuvõtmine. nii et ma teeksin teile, kallid kolleegid, ettepaneku ära kasutada äh, selle võimaluse, mis Euroopa Parlamendil praegu on äh,, teha omapoolne panus äh, veendumus, äh, usu ja veendumusvabanduste edendamise osas. nüüd mõned sõnad ka selle eelnõu sisu kohta, mis projekti kohta, mis teile eile jagati, ma rääkisin juba proportsionaalsusest nagu äh, need äh, suuniste eelnõud, suuniste eelnõu kavand ette näeb, usu või veendumusvabaduse piiramine on võimalik ainult selliste piirangutega, mis on ette nähtud seadusandluses või kui põhjuseks on avalik kord, äh, avalik tervis või teiste õiguste ja kaitsete kai- äh, ja õiguste kaitse. kõik piirangud peavad olema proportsionaalselt kaitstud õigustega ja tuleb saavutada õige tasakaal see on sees äh, nendes äh, ka meie soovitus ja proportsionaalsuse kriteerium äh, tuleks eraldi ära rõhutada suunistes. haridus, ma arvan, et ka see on väga oluline osa nendest suunistest. nagu rahvusvahelised standardid tunnustavad, on lapsevanemad või õiguslikud hooldajad Äh, vabad otsustamas, millist haridust äh, religioosset või moraalset nende lapsed saavad vastavalt nende enda veendumistele ja las-, lapsed, lapsi ei tohi sundida usu või veendumusalast haridust saama nende vanemate või õiguslike hooldajate tahtele vastu äh, su-, suunavaks printsiibiks peab siin olema lapse huvid Eh, suunised peaksid seda aspekti rõhutama ja Euroopa Liidu delegatsioonid peaksid selle põhimõtte rikkumise korral midagi ette võtma. meie soovituse oluline osa puudutab ka sõjaväekohustust ja õigust eh, veendumusepõhiselt eh, sellele vastu olla, kas siis usu või veendumusvabaduse kohaselt. ja veel üks punkt on oluline nimelt äh, toetus äh, kodanikuühiskonnale. me kõik äh, teame seda, et toetus kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sealhulgas ka usuorganisatsioonidele ja ja uskumuste põhistele organisatsioonidele suuniste täitmisel on väga oluline usu ja veendumusvabaduse edendamisel ja seega inimõiguste alased kontaktpunktid meie delegatsioonides peaksid hoidma pidevat kontakti nende organisatsioonidega selleks, et niipea kui võimalik välja tuua probleemid, mis võivad tekkida usu- või veendumisvabaduse valdkonnas nende riikides. ja nüüd äh, nende suuniste hindamisest veel vastavalt artiklile kolmkümmend kuus Euroopa Liidu aluslepingust peab Euroopa Parlament olema kaasatud äh, suuniste rakendamise hindamisse ja see hindamisprotsess peaks toimuma meie soovituse kohaselt siis äh, mitte hiljem kui kolm aastat pärast suuniste jõustumist. ja loomulikult äh, see hinnang peab äh, aluseks võtma Euroopa Liidu reaktsioonide analüüsi konkreetsetes olukordades, kus on tegemist siis kas usu- või veendumusvabaduse rikkumisega kolmandates riikides. Need olid need peamised küsimused, millele tahtsin viidata ootan huviga teie märkuseid, teie argumente, teie muudatusettepanekuid sellesse ähm, äh, projekti. suur tänu, proua Veržea on soovinud sõna. suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka meie raportöörile. ma tahaksin omalt poolt tänada meie raportööri esmalt, sest et üsna äh, paljuski olen ma nõus äh, selle suunaga, mis ta on võtnud oma äh, soovitustes, äh, ma tahan seda seekord eraldi välja tuua, sest et üsna tihti ma olen väga kriitiline. mul on väga hea meel, et te rääkisite juba ka kalendrist, sellepärast et tõesti minuni jõudsid samasugused, äh, samasugune info nagu teile, et juba mai lõpus nõukogu on võib-olla valmis äh, need suunised vastu võtma ja on mõttetu, et meie alles juunis oma soovitused nendesse suunitustesse vastu võtame. sellegipoolest see raport puudutab siis nii usu kui veendumusvabadust äh, ja seega mulle tundub, et siit on puudu mõned elemendid äh, selles osas. usu ja veendumusvabadus on ju ka äh, vabadus ise valida, kas inimene usub millessegi või mitte. see on ka usu või veendumusvabadus. see on ka õigus oma usku muuta ja see on teatud liikmesriikides tõsiseks probleemiks. ja veel üks element, äh, nimelt mulle ei meeldi see kollektiivne vabaduse või kollektiivse õiguse mõiste. mulle meeldiks, äh, kui me räägiksime individuaalsest vabadusest, mida rakendatakse kollektiivselt äh, seda ka usu ja veendumusvabaduse puhul, minu meelest see on väga oluline, arvestades seda, mida ütlesin varem see ei riku kuidagi religiooss võrdseid õiguseid, aga see paneb siiski üksikisikule selle õiguse, mitte kollektiivsele õigusele. ja inimene saab usku muuta, vahetada, kui ta seda soovib. ja siis veel küsimus sõnastuse kohta, aga võib-olla on probleemiks see, et ma ei saa täpselt aru, mis siin sõnastusega tahetakse öelda. nimelt äh, pere või sotsiaalsete õiguste alane diskrimineerimine. Te ütlete, et äh, abieluõiguse ja lastehooldeõiguse kohaselt, mida te sellega täpselt me, äh, silmas peate? võib-olla mind natukene liiga piirab äh, see suhteliselt raske arutelu mis on käivitatud praegu omasooliste abielude üle Prantsusmaal eh, ja et eh, minu meelest peaks siin ka selle eh, ebatäpsuse kõrvaldama sellest tekstist, et, et mida täpselt siis pereõiguse all mõeldakse ja ma olen veendunud selles, et võimud tuleb hoida kirikust lahus. ma olen prantslanna ja seega olen väga pühendunud ilmalikkusele nii-öelda, tegemist ei ole kontseptsiooniga, mis astub vastu erinevatele regioonidele, vastupidi, see on hoopis tolerantsuse, sallivuse, üheskoos elamist võimaldav öö, äh, määrus, aga loomulikult võib-olla on probleem siin ka tõlkes, sellepärast et Prantsusmaa nii-öelda laïcité ilmalikkuse kontseptsioon on suhteliselt spetsiifiline Prantsusmaa jaoks ja seda ongi väga raske tõlkida. suur tänu, ütleb proua Lohpiiler proua Vergeale. minu poolt äh, siis äh, Roheliste fraktsiooni äh, seisukohad, sellepärast et minu kolleeg on Palestiinas praegu visi-, visiidil ja seega minu poolt siis. tegemist on äärmiselt konstruktiivse dokumendiga. me tahaksime teha mõned väga väikesed äh, lisandused, äh, edastame need kirjalikult, aga viitaksin siin ainult kolmele punktile. kõigepealt äh, põhjenduspunkt E, siin peaks viitama ka nendele, kes on mitteusklikud öelda ka mitteusklikuid, keda vägagi diskrimineeritakse. ja meie meelest oleks väga hea, kui oleks ka äh, siin lõige sees sõjaväekohustusest veendumuse põhjal kõrvalehoidjate kohta. see võiks olla äh, meie oma kirjas äh, EAS-ile sellest ka räägime terve lõigu vältel, nii et te võite sealt selle sõnastuse üle võtta siis punkt M, asüül äh, suunistes, seal võiks öelda midagi taolist, et Euroopa Liit peaks näitama eeskuju ja oma jõupingutusi tõstma selleks, et võtta vastu põge-, pagulased, keda kiusatakse taga nende usuliste veendumuste tõttu. ja viimane ettepanek äh, peaks äh, olema mingisugune lõige sees ka Euroopa Liidu tegevuste kohta mitme öö, rahvusvahelistes foor-, kohtumistes ja foorumites, need on meiepoolsed ettepanekud ja ülejäänud ma võin edastada teile kirjalikult. kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis annaksin võib-olla nüüd sõna välisteenistusele, härra, härra Pulvar. suur tänu, proua esinaine, suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest ja argumentide eest, proua raportöör, suur tänu ka teile tänase esitluse eest. ma ei hakka täna võib-olla nende suuniste ähm, detailidesse laskuma, aga kuivõrd tegemist on avaliku istungiga, ütleksin ma nii palju, et parlamendiga on meil selles, e-, selles küsimuses olnud üsna mitu arutelu ähm, nii allkomisjoniga Äh, kuivõrd kohtusime üheksateistkümnendal märtsil, nagu te ütlesite, suletud uste taga, aga kohtusime ka härra Jarzembovskiga äh, härra Jarzembovski kohtus üheksandal aprillil äh, meie välisteenistuse üks direktoritest siis kohtus töögrupiga, mis on kokku pandud Euroopa Parlamendis usu- ja veendumusvabaduste küsimuste jaoks ning lisaks sellele saime ka teie kirjalikud seisukohad pärast äh, üheksateistkümnenda märtsi kohtumist. kõik need elemendid loomulikult on arvamusse võetud, äh, sellele pööratakse väga palju tähelepanu Euroopa välisteenistuse poolt. nagu te teate, äh, meil on, on olnud nõuandekuulamisi ka vabaühendustega üheksateistkümnendal ja kahekümne seitsmendal märtsil ja, ja kahekümne seitsmendal märtsil jah, ja rääkisime väga paljudest nendest küsimustest, millele te viitasite, eriti näiteks proua Veržia, teie äh, seisukoht, et tuleks äh, meelde tuletada see kindlasti, et äh, usu- ja veendumusvabadus on tõesti ka see, et inimesel on õigus kas uskuda või mitte uskuda mingis, mingitesse kõrgematesse jõududesse ja see peaks olema nendes suunistes ka sees. see on element, mida me tahame rõhutada ka nendes suunistes äh, selleks eh, ja eesmärgiks on siis see tekst muidugi sellisel kujul vastu võtta. ja veel üks täpsustus, kui lubate ehm, kalendri kohta. praegu käivad meil arutelud liikmesriikide tasandil nende suuniste sisu kohta ja et mil- ja ootame siis viimaseid muudatusi. Kohom, eh, kes on nõukogu inimõiguste äh, Äh, töörühm äh, kohtus Dublinis eelmisel nädalal, kohtume uuesti mai alguses, kus need suunised on veel kord arutelul. eesmärgiks on äh, vastu võtta need suunised Välisasjade Nõukogus juunis ja mitte mais. see on lihtsalt täpsustuseks, et meil jääks natukene rohkem aega igal juhul äh, suur tänu nende ettepanekute eest, äh, nende lisaelementide eest, et teavitasite meid nendest. aga asi on siis veel nagu öeldud, äh, arutelul välisteenistuses võtame kindlasti seisukohad arvesse. Thank you, madam Andrikini. aitäh, proua Andrikini, kas soovite kokkuvõtte arutelu? suur tänu, proua esinaine. suur tänu kõigile kommentaaride ja küsimuste eest. jah, mina arvan ka, et äh, õigus, äh, äh, usuvabadus tähendab seda ka, et on õigus mitte uskuda. see, mida te rääkisite peredest ja sotsiaalsest kaotusest, siis mõnedes riikides ei ole inimestel õigus abielluda, kui nad on erineva, kuuluvad erinevatesse um, uskudesse. samuti tuleb siin välja tuua sunnitud abielud. pluss veel mõned delikaatsed teemad. proua Lohpiiler see, mida teie välja tõite, on väga oluline kõik. ja ma olen valmis ära kasutama isegi teie sõnast, välja pakutud sõnastust, see puudutab siis sõjaväekohustusest veendumuse tõttu kõrvalehoidmist, varjupaiga küsimust, põgenikke, keda kiusatakse nende usu pärast taga ning samuti Euroopa Liidu tegevust rahvusvahelistes foorumites täna toimus meil esimene arvamuste vahetus selle dokumendi üle, niisiis ma ootan kolleegide muudatusettepanekuid ja nagu ikka, olen ma valmis teiega koostööd tegema, teid võimalikult palju kaasates. aitäh, proua Andrikeene, nagu me kuulsime ka välisteenistuselt, siis äh, tõenäoliselt on see dokument valmis juunikuus. loodetavasti kaheksandal mail kohtusin ka, kohtun ka Kogumis ning ka siis ma saan rohkem infot selle kohta, kuidas liikmesriigid nende suunistega on tööd teinud. nüüd ajakava praeguse seisuga. teine ähm, arvamuste vahetus toimub meie komisjonis kuueteistkümnendal mail, ahvetis toimub hääletus kolmekümnendal mail ja täiskogul võib selle vastu võtta juunikuus kolmeteistkümnendal juunil. ja muudatusettepanekud on, tuleb esitada inglise keeles, kuna meil on aega vähe. nii, järgmine, teine päevakorrapunkt. räägin edasi saksa keeles. mul on väga hea meel kuulutada nüüd välja tänane teine päevakorrapunkt. meil on ühiskuulamine kaitse- ja julgeoleku allkomisjoniga. minu arvates on selline kuulamine esmakordne, selline ühiskuulamine, see on väga positiivne. see ei pruugi tunduda iseenesestmõistetav, aga paljud inimõiguste küsimused on sellised, mis puudut-, äh, puudutavad ka Kaitse- ja Julgeolekukomisjoni pädevusi, eriti kui me räägime näiteks sõjajärgsest olukorrast. sõjakurjategijate kohtu ette toomisest, aga see puudutab ka sõjaaegset aega, kus inimõigused ei kehti seega see küsimus puudutab meid mõlemat, mõlemat komisjoni. täna räägime me siin uutest tehnoloogiatest mehitamata ründelennukitest või me-, mehitamata sõjarobotitest. ja sellega seoses tõstatuvad mitmed inimõigustalased küsimused proua Nikolai Sede komisjonist, tere tulemast teilegi. alustagem kuulamisega. Thank guest on behalf of the Security and Defense Committee I julgeoleku ja kaitsekomisjoni nimel tahaksin tervitada teid kõiki siin meie esimesel ühiskuulamisel. senini pole sellist ühiskoosolekut meil toimunud, aga loodetavasti mõlemad komisjonid tulevikus teevad tihedat koostööd, sest mehitamata ründelennukite küsimus on meie mõlema jaoks oluline. seni nii ei ole me veel selliste lennukite puhul inimõiguste küsimusi lahanud. ei sõjategevuses, tööstustootmises või luuretegevuses. tegemist on eetilise küsimusega selliseid lennukeid kasutatakse kõikides nendes valdkondades, mida ma juba mainisin. Euroopa Liidus pole toimunud tõsist arutelu mehitamata ründelennukite ja inimõiguste üle, eriti julgeoleku ja kaitse valdkonnas. minu arvates täna on esimene selline arutelu, aga loodetavasti ei ole see viimane, sest sellised arutelud peavad jätkuma ja me peame saavutama oma kehtestama oma mingisugused ühised eesmärgid selleks, et Euroopa Liidul oleks ühine seisukoht mehitamata ründelennukite kasutamisel. alustame kohe kuulamisega, tahaksin tänada veel kord meie külalisi. kui kõik on valmis ja loodan, et kohvi serveerimine ei sega teid liiga palju, annaksin sõna härra Nils Meltserile kes on Genfi julgeolekupoliitika vanemteadur ja vanemnõunik. ning samuti ähm, juhib ta rahvusvahelise humanitaarõiguse äh, õppetooli Genfi akadeemias. palun, härra Meltser, teil on sõna. Very much, thank you very much um.... suur tänu vabandust, et ma natukene hilinesin, Brüsseli hommikune liiklus on väga tihe. Teie teate seda ju paremini kui, kui mina. igatahes jõudsin kohale. mul on suur au teie ees sellest küsimusest kõneleda. koos oma kolleegidega toon lühidalt välja oma uurimistöö peamised aspektid. kui te soovite rohkem üksikasju teada, siis kindlasti küsige. viimastel aastatel on mehitamata lennuk, ründelennukite ja robotite kasutamine sõjategevuses oluliselt suurenenud ning riigid investeerivad järjest rohkem selliste süsteemide autonoomia suurendamisesse. tänapäeval kasutatakse mehitamata roboteid äh, kõikides sõjavaldkondades, äh, nii maa, õhu kui merelahingutes, äh, ka kübersõjas ning eeldatavasti tulevikus see trend veel süveneb. peamine, peamiselt arendatakse siis neid mehitamata ründelennukeid, aga selge on see, et sellist tehnoloogiat hakatakse integreerima igal pool mujalgi praegused need operatiivlennukid ja robotid on alles, kuuluvad alles esimesse põlvkonda. näiteks lennukid, mida kasutati Esimese maailmasõja ajal, olid ainult alles esimese põlvkonna lennukid, ehk siis me oleme arengus alles algusjärgus. Nad on suhteliselt lihtsakoelised, aeglased ning nad sõltuvad ikkagi inimeste kontrollist. aga need süsteemid on võrreldamatud uute süsteemidega, mida välja töötatakse. me räägime siin süsteemidest, mis võivad läbi viia väga keerukaid operatsioone ja täiesti autonoomselt, ilma et äh, inimesed neid juhiks. näiteks äh, lennukikandjatelt õhku tõusmine ja maandumine ja nii edasi. me räägime siin süsteemidest, mis on näiteks kuueteist grammi raskused, mis näevad välja nagu väikesed linnud, mis lendavad lehvitavate tiibadega ja mis võivad näiteks levitada mürki. ja teiselt poolt on meil ähm, ülisuured mehitamata lennukid, mis võivad tunni aja jooksul ükskõik kuhu maailma otsa ründama jõuda. Nad saavad näiteks neutraliseerida erinevaid lõhkekehasid, aga on olemas ka süsteemid, mis võivad identifitseerida ja rünnata ka äh, sõjalisi sihtmärke. ning lõpetuseks räägime me süsteemidest, mis võivad koosneda sadadest robotitest, mida kontrollivad ainult äh, üks või paar inimest. see ei ole mingisugune ulme, see on konkreetne poliitika, see, selliseid süsteeme toet-, töötatakse juba homse jaoks välja selline suundumus on tagasipöördamatu ning minu arvates võib see dramaatiliselt uuendada sõjapidamist nii, nagu sada aastat tagasi seda muutis, muutsid lennukid või paarkümmend aastat tagasi internet. suurem osa nendest lennukitest ei ole relvastatud ning mingisuguseid õiguslikke probleeme nende kasutamisega seoses ei ole. näiteks seire, luure, demineerimine ja nii edasi probleeme tekib siis, kui need robotid on relvastatud. nagu iga teise jõu kasutamise vormi puhul, siis mehitamata relvasüsteemide kasutamist, kasutamine langeb peamiselt inimõiguste ja humanitaarõiguse alla kui sellised robotid sekkuvad teiste riikide suveräänsusesse, siis võivad tekkida ka küsimused ÜRO harta valdkonnas. selliste, selliste õigusaktide kasutamine robotsüsteemide puhul on üsna vastuoluline, mõningad need vastuolud tulenevalt sellest, kas sellised robotisüsteemid on üldse õiguspärased teised küsimused puudutavad seda, kuidas praegusel hetkel selliseid, sellist tehnoloogiat kasutatakse ning tuleb teha vahet nende kahe küsimuse vahel. vastuolulisi küsimusi on mitmeid, aga ainult mõned on, puudutavad spetsiifiliselt sellist äh, robootikat. teised on seotud üleüldiselt äh, julgeoleku või sõjaõigusega, näiteks mis asi on äh, sõjaline konflikt. milline on erinevus äh, sõjalise kon-, äh, relvastatud konflikti ning rahvusvahelise terrorismi või kuritegevuse vahel. see on ka äh, seotud mehitamata ründerobotite kasutamisel, näiteks milline on õiguspärane sihtmärk ähm, ähm, relvastatud konflikti puhul kõik need küsimused ei ole, ei puuduta spetsiifiliselt neid roboteid, aga need on sellega seotud. samuti on oluline küsimus, kuidas see robotite suurenev autonoomia mõjutab riikide ja üksikisikute sõjaväelaste äh, olukorda, võttes arvesse, et need robotid võivad kahju tekitada autonoomselt, kui inimene neid ei kontrolli. samuti on oluline küsimus mi-, kui suurt autonoomiat võib lubada sellistele robotitele, võttes arvesse, et need robotid ei suuda vahet teha tsiviilisikute ja mm, sõdurite vahel ning ei suuda samuti hinnata ähm, tsiviilkahjude vastuvõetavat proportsionaalsust. Nende küsimus, need küsimused on kaasa toonud teatud ebakindluse õiguslikus plaanis ning võttes ka arvesse seda, et järjest enam levib selline robotite tehnoloogia ning samuti seda, et puudub praegu mm, vastutus ning läbipaistvus. see tähendab kõik seda, et mm, rahvusvahelise üldsuse seas on ebakindlus ning samuti on ohtu seadud, seatud pikemas perspektiivis kogu õigussüsteem. see suundumus on nüüd seotud ka Euroopa Liidu välispoliitilise tegevusega, mis puudutab õigusriigi põhimõtte ja läbipaistvuse edendamist ka relvakonfliktide ajal. oma soovitustes ütlesin ma, et minu arvates kõige öö, ähm, suuremad väljakutsed on seotud just läbipaistvuse ning vastutuse puudumisega robotite kasutamise puhul, siin ma loomulikult viitan USA mehitamata ründelennukite kasutamisele nende konfliktis Al-Qaeda ja nende liitlastega. mis puudutab nüüd seda vä-, väljakutset ennast, ehk siis läbipaistvust ja vastutust robotsüsteemide kasutamise puhul, siis Euroopa Liit peaks õigusriigi vastutuse ja läbipaistvuse edendamist eriti rõhutama nende süsteemide eh, kasutamise ja väljatöötamise ajal. see peaks olema Euroopa Liidu üks välispoliitilisi prioriteete. samuti peaks Euroopa Liit kasutama ise neid mehitamata relvasüsteeme, aga nad, samas tuleb seda teha läbipaistvalt ja vastutustundlikult ning eh, koostöös ka teiste riikidega, kes kasutavad selliseid süsteeme. läbipaistvus loomulikult eh, peab arvesse võtma ka julgeolekuhuvisid, õiguspäraseid julgeolekuhuvisid riikide puhul, aga peab toimuma ka sõltumatu järelevalve, nii nagu seda õigusriigi ja demokraatia põhimõtted ette näevad. sest meie ühiskonnad ju põhinevad sellel, et relvajõudude üle toimub demokraatlik kontroll. teine asi, mis jookseb paralleelselt selle vastutuse ja läbipaistvusega, siis Euroopa Liit võiks algatada üleüldise dialoogi selleks, et jõuda rahvusvahelisele konsensusele kõigepealt selles, milline on õiguslik alus ning mil-, millistel tingimustel võib kasutada selliseid süsteeme ning teiseks, millised on õiguslikud ja eetilised piirid autonoomsete süsteemide kasutamisel tulevikus. selleks, et selline konsensuse ehitamine oleks õiguspärane, peaks see toimuma kaasavalt ja läbipaistvalt, kaasatud ei peaks olema mitte ainult riigid, vaid tuleks ära kasutada ka äh, vastava tööstuse ning äh, äh, kodanikuühiskonna esindajate kogemusi. kui selline konsensus on saavutatud, piiride osas, kui kaugele rahvusvaheline üldsus läheb autonoomsete relvasüsteemide kasutamise lubamisel. ja tulenevalt sellest, milline see konsensus siis on, saaks Euroopa Liit edasi töötada rahvusvahelise leppe või mingisuguste mittesiduvate suuniste põhjal nende relvasüsteemide kasutamisel ehk siis me ei räägi siin äh, selliste mehitamata relvasüsteemide hukkamõistmisest, sest vahel on nende funktsioon tõesti väga väärtuslik, näiteks demineerimise juures, aga siin on ka tõsiseid humanitaar- ja õiguslikke ohte, kui neile süsteemidele antakse piiramatu auto-, autonoomia. Äh, eriti, kui me räägime siin jõu kasutamisest. see oli minu esialgne kokkuvõte minu uurimustööst ma olen valmis teile vastama ka üksikasjalikumalt. suur tänu ähm,! Danke, Herr Melzer äh,. suur tänu, härra Melzer äh, Zusammenfassung war und dass die ganze Studie, die DROA in tahtsin juhtida teie tähelepanu sellele, et tegemist on kokkuvõttega ning kogu uurimusega võite samuti tutvuda, kui seda soovite ning äh, kui te võtate ühendust sekretäriaadiga, siis sekretäriaat edastab teile selle dokumendi koopia. ma arvan, et äh, kuulame kõigepealt kõikide oma sõnavõtjate ettekanded ära ja vahetame hiljem mõtteid. minu meelest oli väga hea, et te juhtisite tähelepanu sellele, et äh, läbipaistvus on vajalik ja selged poliitilised määratlused. Teie võite viitasite siin äh, sõjalisele küljele ja siin inimõiguste komisjonis, äh, kui me analüüsime relvastatud konfliktide olukorda, siis äh, me analüüsime tavaliselt ka kaitsepolitsei ja salateenistuste olukorda ja järgmisena saab sõna härra Ben Emerson, ÜRO eriraportöör terrorismivastase võitluse ja inimõiguste küsimustes. tegemist on härra Emersoni teise külaskäiguga siia. proua Ladford, proua Gomez ja härra Tavares korraldasid juba ühe kohtumise varem, mis oli väga heaks algatuseks sellele tähtsale teemale. härra Emerson, palun. kõigepealt suur tänu mõlema komisjoni esimeestele selle kutse eest siia parlamenti sellele kuulamisele ÜRO eriraportöörina, kelle pädevusse kuuluvad terrorismivastase võitluse ja inimõigustega seotud küsimused. teatasin ma selle aasta alguses, et alustatakse uurimist mehitamata relvatehnoloogia ja teiste mehitamata tehnoloogiliste vahendite, ründevahendite kohta ning täpsemalt äh, uuritakse, kui suur on äh, tsiviilisikutele äh, tekitatava kahju ulatus ja oht. Nils juhtis juba tähelepanu oma ettekandes, et on toimunud suur tehnoloogiline areng ja robottehnoloogia on selle arengu tulemusena lähitulevikus kättesaadav ja seda ka selli-, selline tehno, tehnoloogia, mis saab automaatselt langetada otsuseid, kas tappa või mitte. ja see ei ole minu tänase ettekande teema. praegusel hetkel puudub maailmas juurdepääs sellele tehnoloogiale, ükski riik ei ole püüdnud õigustada sellise tehnoloogia kasutamist konfliktiolukordades või terrorismivastases võitluses, sellepärast et aga samas inimelu üle otsustamise õiguse delegeerimine masinale on teema, mille üle me võib-olla peame hakkama õige pea arutama. ning äh, kindlasti see teema tõstatub sõjaliste planeerivate organite hulgas, aga praegusel hetkel ei ole see veel päris päevakohane. teiseks rõhutaksin, et äh, mehitamata äh, süsteemid ei ole relvaks ja tegelikult on väga palju äh, mehitamata äh, tehnoloogia kasutamise võimalusi ja mida saab kasutada humanitaarotstarbel, tsiviilotstarbel ning oleks absurdne väita, et mehitamata tehnoloogia ise on ohuks inimõigustele. kuid relvad mehitamata ründetehnoloogiaga seoses seavad ohtu inimelu, mitte see tehnoloogia ise. nii et ma räägiksingi nüüd nendest relvadest täpsemalt. aga enne kui ma seda teen, rõhutaksin veel, et äh, on relvi, mis äh, ei suuda eristada tsiviilisikuid äh, võitlejatest, lahingus osalevatest osalevast osalevatest vägedest, nagu näiteks kobarpommid ja nii edasi ja nii edasi, tuumarelvad. aga mehitamata tehnoloogia ei kuulu iseenesest äh, sellise tehnoloogia, sellise relvastuse hulka, mis ei, äh, oma olemuselt juba ei suuda teha vahet sõjalisel personalil ja tsiviilisikutel. Need on siis äh, väiksed sissejuhatavad märkused minu sõnavõtule. selles valdkonnas on kõige olulisem vastutustunde küsimus ma ei tea, kes arvas Ameerika Ühendriikide valitsusest, et oleks hea. eraldada salateenistusele, kes nagu kõik sellised teenistused äh, ei kinnita ega ka kummuta äh, mitte mingisuguseid poliitilisi kavasid oma tegevuses. ja kes siis otsustas Ameerika Ühendriikide valitsuses äh, delegeerida rahvusvahelise sõjapidamise eh, tehnoloogilised otsused sellele tasandile. Ameerika Ühendriikide poliitika on küpsenud aeglasemalt, kui ta oleks pidanud seda tegema. ja jätkumatu keeldumine osalemast avalikus arutelus, arutelus, mis käsitleb äh, terrorismise vastase võitlusega kaasnevat sihipärast äh, tapmispoliitikat. selline keeldumine on äh, tekitanud olukorra, kus nii Ameerika Ühendriikide sise- kui ka rahvusvahelisel tasandil on hakatud avaldama selles suunas survet, see on iseenesest positiivne kuid nüüd tõuseb, tõstatub küsimus, millise, milline on kõikide teiste riikide ja Euroopa Liidu vastutus selles valdkonnas. läbipaistvus, läbipaistvuse levides Ameerika Ühendriigid lähinädalatel, lähikuudel esitavad omapoolsed selgitused, õigustused mehitamata tehnoloogiliste relvade kasutamiseks terrorismivastases võitluses ja ma võin teile öelda, milles nende õigustus seisneb. Ameerika Ühendriigid leiavad, et nemad on osale, osalevad uut tüüpi relvakonfliktis, mis ei sobi olemasoleva humanitaarõiguse ja sõjaõiguse seniste struktuuridega. Genfi konventsioon koostati ajal, kui relvakonfliktide tehnoloogia oli alles lapsekingades võrreldes praeguste tehnoloogiliste võimalustega. ning äh, relvakonfliktide olemust iseloomustas äh, rinde võitlus, äh, geograafiline öö, kontsentratsioon, võitlus territooriumi pärast. nüüd Ameerika Ühendriikide määratluse järgi on relvakonflikti olemus muutunud ja toimub üle kogu maailma väikeste kobaratena. ning äh, üle maailma on tekkinud äh, rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei austa ühtegi äh, rahvusvahelist konventsiooni niisiis, äh, teisisõnu, Ameerika Ühendriigid väidavad, et äh, selle tulemusena tuleks rahvusvaheline humanitaarõigus üle vaadata, ümber tõlgendada Ameerika Ühendriikide arvates selleks, et äh, võtta arvesse tehnoloogilist arengut. teised väidavad, et tegemist ei ole mingisuguse ümbertõlgendamisega, vaid pigem olemasolevate põhimõtete muutmisega selleks, et võtta arvesse tehnoloogia juhitud arengut. Ameerika Ühendriigid leiavad, et nemad osalevad mitte rahvusvahelises sõjalises konfliktis ehk siis konfliktis, mida me nimetaksime sisekonfliktiks, relvastatud sisekonfliktiks või kodusõjaks aga kuna Al-Qaeda on äh, üks osaline ja teised organisatsioonid, äh, mis on, äh, paiknevad ülemaailmselt, kuid tegemist ei ole siis rahvusvahelise konfliktiga, see ei ole kahe riigi vaheline konflikt, aga tegemist on nii-öelda hargmainse konfliktiga, sellepärast et vastase väed jagunevad erinevate riikide vahele ja seetõttu Ameerika Ühendriigid leiavad, et neil on õigus kasutada jõudu kõikide organisatsioonide vastu, kes kuuluvad Al-Qaidasse või on seotud Al-Qaidaga. kuni praeguseni on Ameerika Ühendriigid olnud liidrirollis selle tehnoloogia kasutamisel väljaspool oma kodumaad. ja siiamaani on toimunud teatav rahvusvaheline, eh, on puudunud täielik eh, rahvusvaheline konkurents selles vallas, välja arvatud Iisrael. aga nüüd on tekkimas eh, olukord, kus mitmed teisedki riigid on hankimas sarnaseid relvasüsteeme Ameerika Ühendriikidel, Ühendkuningriigil on need ole, juba olemas, Prantsusmaa, Saksamaa on hankimas neid ja nagunii Nils ütles, see tehnoloogia levib uskumatult kiiresti ning äh, militaarsed eelised selle kasutamisel on täiesti selged, sellepärast et äh, sellel võib olla tappev mõju, kuid äh, sellega ei kaasne tehnoloogiat kasutavale riigile inimelu ohtu. ja seda tehnoloogilist arengut tuleb nüüd kaasa arvesse võtta maailmas kuid Ameerika Ühendriikide argumentatsioon selle tehnoloogia kasutamise kohta on täiesti uus õiguslik argumentatsioon, mitte ükski teine riik maailmas ei ole seda siiamaani tunnustanud. ja sellist loogikat kritiseeritakse rahvusvahelistes õiguse kogukonnas väljaspool Ameerika Ühendriiki äärmiselt teravalt. ja teisest küljest äh, Ameerika Ühendriikide ametivõimude esindajad äh, tõstatavad küsimuse, et kui teised riigid on nii sellise lähenemise vastu, miks nad siis seda välja ei ütle? sellepärast, et vaikimine on äh, põhimõtteliselt nõusolek. teisisõnu, Ameerika Ühendriigid on üsna selgelt mõista andnud, et mida läbipaistvamaks muutuvad nende õiguslikud õiguslik äh, põhjendus sellise tehnoloogia kasutamiseks, äh, vastutuse elementide tunnustamine, äh, Ameerika Ühendriikide poolt on aset leidnud, siis nüüd sellises olukorras peavad teised riigid oma seisukohad välja ütlema ja kui riigid ei astu üles sellise lähenemise vastu, siis tähendab see põhimõttelist nõusolekut ning äh, selline lähenemisviis muutub rahvusvaheliseks äh, õiguseks äh, automaatse ülemineku korral. mida tähendab vaikiv nõusolek? see on lahtine küsimus, kuid on selge, et uus rahvusvahelise õiguse tõlgendus võib kinnistuda vaikiva nõusoleku teel meie õigusraamistikku, see on selge ja Ameerika Ühendriigid jätkavad selliste seisukohtade äh, esitamist, kuni saavutatakse selge rahvusvaheline üksmeel selles küsimuses. nii et minu sõnum teile oleks, et nagu Nils ütles, kiiresti tuleb algatada rahvusvaheline poliitiline dialoog selleks, et saavutada üksmeel rakendatavate õiguspõhimõtete kohta ning äh, tuleb ka püüelda ühise Euroopa seisukoha poole, kuid ka liikmesriigid eraldivõetuna peavad analüüsima ning äh, avalikult selgitama, millised on nende tõlgendused äh, siinkohal kehtivatest rahvusvahelise õiguse põhimõtetest praegune olukord, kus äh, Euroopas tegelikult puuduvad poliitilised äh, seisukohad, ei saa jätkuda. suur tänu. mikrofon, palun. mikrofon, palun järgmisena annaksin sõna härra Camille Grandile strateegiliste uuringute sihtasutusest äh, Pariisist. ootame siis teiepoolseid seisukohti suur tänu, suur tänu selle küllakutse eest, mul on väga suur au äh, täna teie kohtumisel osaleda. ma äh, olen nõus väga paljuga sellest, mida öeldi, aga annaksin siis võib-olla natukene teistsuguse aspekti äh, ja kaitsemõõtme tooksin sisse praegu meie aruteludesse mehitamata lennukite küsimus on kindlasti kujunud äh, väga oluliseks viimase kahekümne aasta jooksul äh, lääne äh, arsenalis on sel-, nende kasutamine seotud otseselt äh, nende nii-öelda äh, sihtpäraste tapmistega seotud, ehk teisisõnu, need suur-, see on taktika, mida kasutavad eriti ameeriklased aastast kaks tuhat kaheksa konkreetsete inimeste äh, sihtmärgile võtmiseks. see on käivitanud arutelu, mis käib täna siis hoopis teistsugustes tingimustes kui varem sellegipoolest ei tohi unustada seda, et pärast, äh, et arvestades äh, viimaseid hiljum-, uuringuid, on kuuskümmend, seitsekümmend seitse riiki, kellel on olemas mehitamata lennukite tehnoloogia, nii et see tehnoloogia ei ole sugugi ainult Ameerika tehnoloogia ja see ei ole ainult paari üksiku arenenud riigi äh, arsenalis sellised vahendid seega on mehitamata lennukite ja robotite kasutamine tõusnud äh, äh, kaasaegses sõja pidamises väga oluliseks ja Euroopa jaoks on see täpselt samasugune, samamoodi oluline. terve rida arutelusid äh, on peetud ka äh, tsiviilkontekstis, need arutelud on äh, väga olulised, kuid me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas meie õhuruumi kaitsta ikkagi selles muutunud olukorras, kuidas kaitsta siseriiklikut julgeolekut ja tõusetuvad esile väga spetsiifilised küsimused, millest ma täna ei räägiks siin, kuid äh, millega tuleb siiski arvestada, kui räägitakse laiemalt mehitamata lennukitest ja loomulikult kasutataks, nende kasutusvõimaluste äh, seas on ka, äh, on väga kasulikke kasutusvõimalusi näiteks looduskatastroofide puhul ja nii edasi minu esimene punkt äh, lihtsalt äh, lihtsustatakse natukene nende kasutamist äh, praegu võib-olla liialt sõjaväelistes operatsioonides ja see tõstab väga õigeid küsimusi nii rahvusvahelisel tasandil kui ka siseriiklikutel tasanditel. puudutab see siis selliseid aspekte näiteks nagu inimeste liikumisvabadus, õhuruumi kaitse ja nii edasi mis nüüd puudutab konkreetselt nende mehitamata lennukite kasutamist sõjalisel eesmärgil, ka siin on palju väga äh, olulisi küsimusi, äh, millele viitasid juba eelkõnelejad, ma tooksin nüüd esile mõned elemendid, mis minu meelest selles arutelus peaksid kindlasti olema sees. kõigepealt äh, need äh, seirelennukid, neid kasutatakse tõesti nüüd järjest rohkem ja rohkem ka väga pika, pikki vahemaid äh, läbi, vaid äh, selliseid mehitamata seirerennukeid kasutatakse. Ähm, need on, praegu küll nende kasutamine on pöörat-, ähm, nende kasutamine ilmselt levib äh, ka nendesse riikidesse, kus seda tehakse praegu väga vähe. veel üks punkt, et Äh, tuleb eristada see, et kui neid kasutab tavapärane sõjavägi või kui kasutatakse neid äh, eriüksuste poolt, näiteks nagu terrorisõdade puhul, millele siin täna juba viidati. järgmine punkt ja see on võib-olla see, mille puhul äh, ma tahaksin lisada nüansi sellele, mida öeldi varem, nimelt robotite kasutamine või selliste vahendite kasutamine, kus tõesti inimese roll on äh, väga väike, praegu kasutatakse tõesti äh, lennukeid, äh, millele on seatud teatud vahemaa peale. ehk teisisõnu, inimkäsi on seal siiski kusagil ikkagi veel sees, kuid tehnoloogilised arengud võivad selle inimkäe sealt täiesti kõrvaldada küll võib-olla mingil hetkel, kuid minu meelest see praegu veel ei ole ajakohane, tuleb olla küll pidevalt jälgida neid arenguid, kuid me ei ole praegu sellises olukorras veel, kus robotid lihtsalt äh, oma äh, äranägemise järgi lendavad siis äh, riikide kohal. inimese roll tegelikult praegu on veel üsna suur paljudes riikides, kes kasutavad neid mehitamata lennukeid ja käsuliin tegelikult on pikem ja täp- ja, ja väga äh, rohkemgi kontrollitud äh, ja veel rohkemgi kontrollitud kui tavalises olukorras, kui kasutatakse mehitamata ründelennukeid selleks just, et äh, riske ja negatiivseid tagajärgi vältida. kui me nüüd vaatame rünnakuid, ka siin tuleb eristada omavahel äh, rünnakuid viieteistkümnenda, viieteistkümne aasta jooksul näiteid on erinevaid kahe tuhande esimesest aastast äh, on äh, droone kasutatud äh, sõjalistes operatsioonides, mis on nii-öelda klassikalised sõjapiirkondades Afganistanis, Iraagis ja Liibüas lisaks sellele aga muidugi üldised küsimused, kas on proportsionaalne selliseid vahendeid kasutada et kas ei too kaasa nii-öelda eh, liiga laialdasi kahjuseid eh, ja et kas ei peaks kasutama teisi eh, vahendeid tavapärasemaid vahendeid. siin me ei ole näinud tegelikult juriidilises, poliitilises ega ka strateegilises mõttes mingisuguseid radikaalseid muutuseid ja droonitehnoloogia äh, ei peaks siin äh, põhimõtteliselt äh, midagi väga muutma strateegiates. aga nüüd droonide kasutamine väljaspool neid defineeritud sõjapiirkondi, see on asi, mis tekitab kõige rohkem vasturääkivusi kindlasti ja mulle tundub, et just nimelt poliitika on siin see, mis on arutelu keskmes, mitte sugugi tehnoloogia, mida kasutatakse. see, mis äh, nüüd on toimunud äh, kahe tuhande esimesest, äh, aga eriti just pärast kahe tuhande kaheksandast aastast, on see, et Ühendkuningriigid on, Ühendriigid on väga öö, ähm, järjekindlalt kasutanud droonitehnoloogiat öö, selleks, et rünnata sihipäraselt öö, Äh, võitlevaid üksuseid äh, mitte sõjapiirkondades, aga piirkondades, kus Ameerika võimud on kohal, Somaalia, Jeemen, Pakistan ja Filipiinides on ka üks selline rünnak toimunud. üle kolmesaja viiekümne taolise rünnaku on korraldatud Pakistanis äh, vastavalt vabaühenduste hinnangutele viiskümmend nendest Jeemenis, mõned Somaalias ja üks rünnak siis toimunud Filipiinidel need rünnakud on viinud äh, äh, umbes kahe tuhande viiesaja kuni nelja tuhande äh, vaenumeelse võitleja tapmise ja tuhanded tsiviilisikud, kuigi andmed selle kohta ei ole selged, sellepärast et erinevad ühendused annavad erinevaid arve. ma tahaksin rõhutada ühte asja, mis võib-olla on natukene paradoksaalne, et see poliitika Äh, on just nimelt Obama administratsiooni ajal järjest rohkem ja rohkem hoogu kogunud, äh, kuus korda rohkem on olnud äh, Obama esimese valitsemisaja jooksul selliseid rünnakuid, kui terve Bushi valitsemisaja jooksul oli. see võib olla vihjeks sellele ja tekitab kindlasti huvi, et need droonirünnakud on kujunenud terrorismivastases võitluses Ameerika äh, administratsiooni jaoks äh, kõige olulisemaks vahendiks äh, ja ma tulen selle juurde hiljem natukene tagasi. nüüd, äh, mis puudutab nende droonide kasutamise tulemusi, siis ameeriklased kinnitavad ja minu meelest täiesti õigetel argument, õigetele argumentidele toetudes, et see on viinud selleni, et ähm, see on muutnud äh, kindlasti äh, äh, seda, kuidas viiakse läbi sõjalisi operatsioone, mille eesmärgiks on Al-Qaeda segamine ja hävitamine. Al-Qaeda ameeriklaste kohaselt äh, on äh, nad seda eesmärki nende droonidega sellele oluliselt lähemale jõudnud, seda on loomulikult väga raske mõõta, on aga ka neid, kes ütlevad, et sellel kõigel võivad olla ka hoopis äh, negatiivsed äh, tagajärjed, nimelt et see võib nendes rünnakupiirkondades just nimelt sundida inimesi liituma või paneme mõtlema inimesele liituma Al-Qaedaga selliste droonide kasutamise vast-, vastu just nimelt. ja järgmine punkt, ma olen nõus sellega, mida ütlesid eelkõnelejad, nimelt et ei tohi tehnoloogiat ja strate-, strateegiat ja poliitikat ja tehnoloogia kasutamist omavahel segada. Äh, tegelikult äh, võiks äh, Äh, droonide asemel kasutada ka teisi vahendeid. Äh, jah, võib-olla mehitamata lennukite puhul jah ei kaasne see risk, et piloot saab surma, aga tegelikult on võimalik kasutada ka näiteks snaipreid äh, või tavapäraseid lennukeid nende sihtmärkide tabamiseks. see tehnoloogia kui selline iseenesest ei ole väga problemaatiline inimõiguste vaatevinklist, näiteks võrreldes maamiinidega aga samas on väga palju vastamata küsimusi, kõigepealt küsimus äh, võrreldes, äh, äh, vabandust, seoses rahvusvahelise õigusega. kui on kokkulepped riikidega, kelle territooriumile saadetakse neid droone, siin tuleks minu meelest teha vahet Somaalia vahel, kus põhimõtteliselt ei olegi valitsust ja tekib põhimõtteline küsimus, kellega see kokkulepe siis on. Jeemen, kus tõesti Jeemeni äh, ametivõimud on de facto äh, andnud kinnituse nendele rünnakutele ja siis Pakistan, kus olukord on samuti natukene kaheldav, kus Pakistani militandid, äh, vabandust, sõjavägi on toetanud seda poliitikat, aga valitsus on astunud avalikult sellele kriitiliselt vastu. järgmine lahendamata küsimus on tsiviilisikute kaitse mis tundub mulle olevat äh, kindlasti inimõiguste vaatevinklist äh, põhimõttelise tähtsusega küsimus. minu hinnang äh, sellele on üsna ühine, võib öelda, et mehitamata lennukite tehnoloogia, tänapäeval on tehnoloogia, mis ja kümme aastat tagasi see veel nii ei olnud, üsna täpselt tabada sihtmärki, kui me vaatame nende rünnakute kohaselt ja läheneme asjale natukene kliinilisemalt, siis tegelikult äh, äh, väheneb pidevalt nende inimeste arv, kes sellele rünnak, nende rünnakute tulemusena äh, saavad surma nii, nii-öelda mitteseotud kodanikena, aga siis see ameeriklaste kasutatav taktika, mida nad nimetavad siis inimeste, mida nad kasutavad inimeste puhul, kes on nii-öelda kahtlase käitumisega, minu meelest see on siiski veel tä-, proble-, problemaatiline ja ma kohletan. Ope, nende droonide opereerimise küsimus tuleb eristada see, et kas seda kasutab sõjavägi, kelle, keda, kelle tegutsemist juhib äh, seadusandlus konfliktiolukordades, sellega tuleb arvestada ja seda tuleb austada, tuleb austada sõjaõigust äh, kõikide selles aspektides ja siis äh, teiselt poolt kasutavad neid ju luureametid, kellel ei ole sellist juhtivat printsiipi, millest lähtuda, aga kelle jaoks äh, kelle tegevust äh, on äh, väga raske jälgida ja äh, tõendada seda, mida nad on teinud. nii et arutelud kindlasti ameeriklaste poliitika üle on arenenud. härra Brennani seisukohaga ma olen nõus, et Ühendriikides endas on arutelud praegu väga hoogsad jääb muidugi aga veel terve rida lahtiseid küsimusi, kõigepealt kas on üldse võimalik arendada seda arutelu rahvusvahelisel tasandil või mitte. minu meelest üks argument, mis äh, selle kasuks räägib, on äh, see, et arvestades seda, et seda tehnoloogiat kasutatakse järjest rohkem ja rohkem ja see muutub täiesti tavapäraseks, on meil nüüd äh, rohkem äh, selliseid äh, riike, kes ei ole ei liitlasriigid ega vaenlasriigid, vaid võtavad üle ameeriklaste tehnoloogia ja ütlevad, et nendel on täpselt samamoodi õigus tappa oma vaenlasi oma piiridest väljaspool nii et me võime ennast leida olukordades, mis võivad kujuneda tõeliselt problemaatiliseks ja sellepärast olekski meil vaja mingisugust rahvusvahelist raamistikku või norme, see oleks minu meelest vajalik sellega ma piirduksin ja loomulikult olen valmis vastama kõikidele küsimusele. suur tänu, härra Grand. oma ettekandes rääkisite te ka sellest, et tsiviilisikud võivad vigastada või saada või hukkuda sellistes rünnakutes. see on täiesti tõsi, paar päeva tagasi alles seitseteist tsiviilisikut hukkusid, hukkus Pakistanis mehitamata ründelennuki rünnatus, rünnakus ja tuli välja, et USA võimud ja Pakistani salateenistus oli sõlminud kokkuleppe selle rünnaku korraldamiseks. meie aga peame siin oma kuulamisel ka rõhutama tsiviilisikute ohutust. järgmine meie kõneleja esindab Reprieve nimelist organisatsiooni. tema ettekanne on väga oluline, sest tema organisatsioon just kaitsebki tsiviilisikuid. nagu me teame, siis ähm, sellised rünna-, rünnakud on tapnud palju tsiviilisikuid. järgmine kõneleja ongi proua Hillary Brooks-Stauffer, Repriili asedirektor. aitäh! Repriiv on Londonis äh, asuv äh, heategevuslik organisatsioon ning meie äh, tegeleme inimõigustega terrorivastases võitluses. alustasime Guantanamoga ning nüüdseks tegeleme peaaegu kõik igasuguste inimõiguste rikkumistega terrorivastases sõjas. nagu kõik teised, arvame meiegi, et mehitamata ründelennukid on nüüd uus suur oht. hiljutisel konverentsil öeldi, et see võima-, need võimaldavad ka teiselt mandrilt sõda pidada. on loomulikult ka tsiviilotstarve sellistel lennukitel näiteks seire jaoks ning mõningalt saab kasutada ka neid mitte terrorismivastases võitluses. sellised kasutusalad ei ole vastuolulised, kuigi inimesed muretsevad ka privaatsuse pärast. kui selliseid lennukeid kasutatakse ka õiguskaitseorganite poolt hiljem, siis tekivad suuremad vastuolud, näiteks Grand Paul, USA senaator, ütles hiljuti, et tema lubaks äh, mehitamata lennukite kasutamist äh, äh, näiteks Bostoni pommirünnakute puhul. praegusel hetkel ähm, küsitakse siis, kuidas, äh, küsitakse, kuidas kasutada selliseid lennukeid, kas lihtsalt seire jaoks või selleks, et mingisugust ühte inimest kätte saada, kes kuskil peidab ennast. palju vastamata küsimusi on, aga praegu me räägime eelkõige sellest, kuidas kasutatakse mehitamata ründelennukeid relvakonfliktides. vastamata on terve rida õiguslikke küsimusi, nagu eelkõnelejad ütlesid. kas sellised lennukid on rahvusvahelise õiguse kohaselt seaduslikud, kas klassikalised, klassikaline sõjaõigus kehtib ka selliste lennukite jaoks? kas mehitamata lennukid rikuvad riikide suveräänsust? kas sellised riigid nagu Jeemen või Pakistan saavad nõustuda sellega, et USA kasutab, USA sõjavägi või näiteks CIA või muu sarnane organisatsioon kasutab mehitamata lennukeid. Pakistani puhul näiteks oldi varem nõus, aga nüüd enam mitte. kuidas see muudab olukorda? kõik need küsimused on väga tähtsad ning neile peab vastama, neile ka vastatakse näiteks Euroopa Parlamendis, USA senatis ja ÜRO-s minu organisatsioon Repriiv ja terve rida teisi rahvusvahelisi humanitaaragentuure huvituvad sellest teemast vägagi, aga eelkõige keskendume me tõesti nende lennukite inimõiguslikele aspektidele meie uurime peamiselt seda, milline on selliste lennukite mõju tsiviilisikutele, eriti mm, vald-, piirkondades, mis on relvakonfliktidest väljaspool, näiteks Pakistan, Jeemen või Somaalia. NATO ja nende, nende liitlased kasutavad mehitamata lennukeid Pakistanis, hiljutisel kon-, konverentsil oli kohal ka ÜRO seireüksuse äh, esindaja Pakistanist, nad, ta ütles, et jah, selliste lennukite rünnakutel on ka tsiviilohvrid, nad räägivad sellest ka USA-ga ning seda probleemi üritatakse lahendada. niisiis, Afganistanis tekitavad äh, sellised lennukid äh, probleeme, sama, samasuguseid probleeme, aga rahvusvaheline üldsus hoiab Afganistanil silma peal, et seal ei rikutaks liigselt inimõigusi see teema on veel tõsisem ka aastal kaks tuhat neliteist, kui Afganistani sõda hakkab lõppema. kuidas siis hakatakse kasutama roh-, neid, selliseid ründelennukeid? on ka tõsine küsimus. Repriiv uurib olukorda kohtades nagu Pakistan, Jeemen ja Somaalia, sest rahvusvaheline üldsus ei hoia, hoia nendel kohtadel väga silma peal. rünnakuid korraldavad organisatsioonid nagu CIA või selle mingisugused hübriidorganisatsioonid ning muud USA üksused. hõimualadel, kus äh, lennurünnakud toimuvad, need, need alad ei ole väga mm, juurdepääsetavad nii geograafiliselt kui ka poliitiliselt. kriitilist infrastruktuuri napib seal niikuinii nii ja probleem süveneb seetõttu veelgi repriiv on saatnud oma meeskondi Pakistani ja Jeemenisse selleks, et intervjueerida tavalisi inimesi seal kohapeal, kes eh, elavad eh, selliste lennukite rünnakute all iga päev. ja taga, eh, järeldused on masendavad. mehitamata ründelennukite kasutamisel on kohutav mõju tsiviilelanikele ma ei räägi siin ainult nendest inimest, tsiviilisikutest, kes hukkuvad rünnakutes, vaid ka inimestest, kes, tavalistest inimestest, kes soovivad tööl käia, aga ei saa sellepärast tööl käia. Rõh-, oluline on rõhutada, et ebaseaduslik eh, selliste lennukite kasutamine tuleb lõpetada, sest sellel on väga halb mõju ka tsiviilelanikkonnale oluline küsimus on ka e, vaja esitada ettevõtetele, kes toodavad selliseid roboteid, kas nad annavad endale aru, mi-, milleks neid lõpuks kasutatakse? tuleb mõelda ka selle peale, mida tähendab selliste rünnakute all elamine. näiteks Pakistan on selline riik, kus sageli sellised lennukid on õhus kakskümmend neli tundi ööpäevas, vahe, vahel ku-, on kuulda nende häält, vahel on lihtsalt teada, et nad kuskil seal on ning mehed, naised ja lapsed on, elavad kogu aeg hirmus, nende igapäevane elu on häiritud ning sageli terved kogukonnad lagunevad. lapse, vanemad ei julge lapsi kooli saata, õpetajad ei julge õpetama minna, kaupmehed ei saa kaubelda, autojuhid on kaotanud oma kliendid, sellel on suur majanduslik kahju, võttes arvesse, et see piirkond on niigi alaarenenud. isegi sellised tavalised asjad nagu igapäevane turul käimine võib tähendada surmanuhtlust, sest kunagi ei tea, kes seisab sinu kõrval, kas tema võib ka olla näiteks seal surmamõistetute nimekirjas. palju on nõutud suuremat vastutust selliste rünnakute puhul, aga inimesed äh, keda lennukite rünnakud mõjutavad, nemad ei näe ju neid surmamõistetute nimekirju. Need on kuskil salastatud ning äh, Vasiiri äh, külavanem ei näe selliseid nimekirju kunagi. abi jõuab ka väga aeglaselt kohale, kui mehitamata äh, ründelennuk ründab, siis sageli esinevad ka sekundaarsed rünnakud. näiteks Hellfire rakett tabab mingit maja, aga ründajad ei tea, kas nad ikka oma sihtmärgi kätte said. siis tulevad päästjad na, naabrid, sõbrad selleks, et kaevata see hunnik lahti ning siis toimub see sekundaarne rünnak. selleks, et olla täiesti kindel, et äh, sihtmärk on ikkagi tabatud, aga see on rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt ebaseaduslik, päästjate ründamine ning seega need, kes tulevad appi, muutuvad ise ohvriteks, millest tulenevalt ei soovita enam ka appi minna. niisiis inimesed, kes on vigastatud ning peaks minema haiglasse, surevad, sest keegi pole neile appi tulnud. usaldamatus ka lõhub kogukondi, sest inimesed ei tea, kuidas muututakse sihtmärgiks ning kardetakse, et ka naabrid koputavad nende peale. kuulujutud levivad et CIA on mingisugune kiip, eh, mis on antud koputajale ja see koputaja siis paneb sihtmärgi maja trepile selle kiibi. ei ole teada, kas see on asetatud õigele maja trepile, igatahes kõik on väga närvilised ning kardavad sellised rünnakud, kus täpselt ei teata, eh, keda rünnatakse, on eriti ohtlikud, rünnatakse siis inimesi, kes käituvad kahtlaselt, võib-olla näiteks see inimene istub kohvikus, kus sageli istuvad ka mässulised, võib-olla ta näe-, inimene näeb näiteks mässuline välja, võib-olla mehed lihtsalt seisavad päev läbi üheskoos ja räägivad, millest nad räägivad, ei tea. ning selline, sellised rünnakud peavad, peaksid meile väga suurt muret valmistama Need inimesed seal ei tea kunagi oodata, milline käitumine on tõlgendatav ohtlikuna. kas kaks inimest koos on ohtlik, kui neli meest on koos autos, kas see on ohtlik? sellistele küsimustele peavad nad vastama iga päev. kui te oleksite vasiiri, mees, meessoost vasiiri vanuses kaheksateist kuni kuuskümmend viis, siis te ei saagi ennast turvaliselt tunda eelmisel aastal anti teada, et Obama valitsus on äh, püstitanud eelduse, et kõik vasiiri mehed on mässulised ning nad peavad ise tõendama, et äh, nad ei ole mässulised. kui sa oled surnud, siis see ei lohuta sind eriti palju. välja selgitatud nimelised mässuliste liidrid moodustavad väga väikese protsendi ohvritest. ning äh, hiljutised andmed näitavad, et tegelikult CIA ei tea, keda nad ründavad. ainult kaks kuni kolm protsenti ohvritest on mm, tuntud mässuliste juht. see ei tähenda, et ülejäänud ohvrid kõik on tsiviilisikud või öö, mm, süütud. samas kaks kuni kolm protsenti ei ole väga palju. me peaksime teadma, keda me täpselt tapame. ma hakkan lõpetama. meil on vaja rohkem vastutust, meil on vaja muret tunda rohkem tsiviilisikute üle ning ripi-, riiv jätkuvalt käib kohtades nagu Vasiiristan, Jeemen ja Somaalia. aga nagu Ben ja, ja teisedki ütlesid, soovin minagi, et Euroopa Liit pakuks äh, tasakaalu USA-le, sest kui USA-le keegi vastu ei astu, siis nad arvavad, et vaikimine on nõi-, nõusolek ja nad tegutsevad edasi. suur tänu! aitäh, proua Staufer, selle ettekande eest. nüüd järgmisena on meil viieminutiline videoavaldus proua Mary-Ellen O'Connorilt. ta on rahvusvahelise vaidluste lahendamise eh, instituudi professor USA-st, ta on väga tunnustatud selles valdkonnas ning pärast seda videosõnumit alustame aruteluga.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 suur tänu, et kutsusite mind siia, et rääkida sünnipärasest tapmisest, kasutades sõjalist jõudu. minu kom-, kommentaarid põhinevad minu sõnavõtus Senati põhiseaduse kodaniku ja inimõiguste allkomisjoni ees. CIA kasutas mehitamata relva, relvastatud vahendeid sõjalises konfliktist väljaspool Jeemenis kahe tuhande teise aasta novembris kaks raketti Äh, tapsid kuus inimest. pärast seda on äh, olnud sadu rünnakuid Jeemenis, Somaalias, Pakistanis ja praeguseks on Ameerika Ühendriigid tapnud üle nelja tuhande inimese, sealhulgas kaks kuni kolmsada last suurem osa nendest surmajuhtumitest on äh, leidnud aset esimese, Obama esimese ametiaja jooksul. üks positiivne asjaolu, mis mulle pähe tuleb seoses selle üldiselt seaduseta poliitilise tegevusega, on see, et Ameerika ametivõimud ei ole väitnud, et äh, rahvusvaheline õigus ei kehti. samas õigustused, mida nad esitavad, on tõsine rahvusvahelise õiguse väärtõlgendus. praeguseks on üsna selge, et äh, tähtsaim küsimus sellega seoses on tapmine väljaspool relvakonflikti piirkondi ja Ameerika Ühendriikide valitsus on selles kontekstis esitanud kolm õigustust kõigepealt. praegu on ülemaailmne sõda teatavate relvastatud rühmituste vaatu teiseks enesekaitseõigustus lähtuvalt ÜRO harta artiklist viiskümmend üks ja kolmandaks sihtmärki riigi valitsuse nõusolek. kõigepealt räägime ülemaailmsest sõjast. kõikidel inimestel on sünnipärane õigus elule ja seetõttu on valitsuste õigus kasutada surmavat jõudu piiratud väljaspool relvakonflikti konfliktipiirkonda. riik võib inimelu võtta rahu ajal ainult siis, kui see on hädavajalik selleks, et kaitsta inimesi seadusetu vägivalla eest. selleks, et seda piirangut eirata äh, ning selleks, et pääseda nendest nõuetest, mis nõuavad õiglast kohtumõistmist, äh, väitis Bushi valitsus pärast üheteistkümnenda septembri rünnakuid, et Ameerika Ühendriikidel on äh, ülemaailmne sõda äh, Al-Qaeda ja Talibani ja teiste äh, sõjaliste rühmituste vastu, mis oli selle rünnakuga seotud. kahe tuhande kaheksandal aastal oma kampaania, kampaania käigus Obama kritiseeris sellist lähenemist, kui ta ametisse astudes võtsid tema õiguslikud ja poliitilised nõunikud äh, üle enam-vähem samasuguse poliitika, ainsaks tõsiseks erinevuseks oli see, et nüüd puudub äh, sisene sidusus. endine välisministeeriumi õigusnõunik Harold Koch väitis kahe tuhande kümnendal aastal, et rahvusvahelise õiguse seisukohast on Ameerika Ühendriigid praegusel hetkel relvastatud konfliktis Al-Qaeda ja Talibani ja nendega seotud äh, vägedega. minu jaoks äh, ei ole Bushi ja Obama poliitikal mingisugust vahet. võib-olla sõjapidamine rahva vastu kui terrorismi vastu äh, tundub parem, kuid ka terroristlikud rühmitused ei lõppe mitte kunagi ega kao kuhugi president Obama ka ei väida, et Ameerika Ühendriigid oleksid ülemaailmses sõjas, sellepärast et nad, äh, äh, tema valitsus on väitnud, et nad ei ründa inimesi Ameeri-, Saksamaal, Ühendkuningriigis või Ameerika Ühendriikides. seega tegelikult õiguslik õigustus ei äh, seisne selles, et tegemist on ülemaailmse rünnakuga, vaid rünnatakse ju tegelikult nõrkades riikides paiknevaid isikuid, isikuid, kes ei suuda terrorismi vastu riikides, kus terrorismi vastu ei võidelda nii, nagu Ameerika Ühendriigid seda soovivad. tegelikult ka presidentidel ja õigusnõunikel ei ole õigust sätestada, mida relvastatud konflikt tegelikult tähendab. see on oluline termin rahvusvahelises õiguses ja erandid inimese õigusest elule on määratletud ja meelevaldseid definitsioone ei saa rakendada, sõltumata sellest, kas sa oled relvakonfliktis või väljaspool. rahvusvaheline humanitaarõigus kehtib relvastatud konfliktide olukorras ning okupatsiooni olukorras. Euroopa Liidu riikidel on kohustus pakkuda asüüli inimestele, kes põgenevad relvakonflikti eest mina olin Rahvusvahelise Õiguse Liidu komisjonis viis aastat esimeseks ja me uurisime just nimelt tõendeid rahvusvahelisest õigusest selle kohta, mida see relvastatud konflikt tähendab ja relvastatud konflikt rahvusvahelises õiguses tähendab seda, et kaks või enam organiseeritud relvastatud rühmitust võitlevad omavahel. sihipärane tapmine Pakistanis, Somaalias ja Jeemenis eh, väljaspool relvakonflikt, on väljaspool relvakonflikti. teine õigustus, artikkel viiskümmend üks ÜRO hartast, enesekaitse. ÜRO harta artikkel kaks koma neli keelab igasuguse jõu kasutamise, välja arvatud minimaaltasandil. peatükis seitse on äh, julgeolekul nõukogu andnud äh, õiguse kasutada äh, rahu ähvardavate, rahu rikkuvate ning ründavate tegevuste vastu enesekaitseks jõudu. ja artikkel seitse Äh, peatükis seitse on ka ähm, artikkel viiskümmend üks, äh, mis tagab võimaluse tegutseda enesekaitsena äh, relvastatud rühingu puhul, rünnaku puhul. kahe tuhande viiendal aastal ÜRO tippkohtumisel New Yorgis kinnitati seda artiklit ja ka rahvusvaheline kohus on korduvalt, kõige hiljem kahe tuhande seitsmendal aastal, kinnitanud, et enesekaitse on oluline te-, oluliselt määratletud termin rahvusvahelises õiguses ja artikli viiskümmend üks kohaselt enesekaitse lubab ohver riigil kasutada sõjalist jõudu sellise riigi vastu, kes on algatanud algse rünnaku Äh, rahvusvaheline õigus, äh, rahvusvaheline kohus äh, võimaldab ka mitteriiklikul relvastatud ühenduse vastu enesekaitsetegevust rakendada, aga sellise stsenaariumi puhul see mitteriiklik, riigiväline osaleja no, peab omama märkimisväärset territooriumi, kus ta toimib de facto valitsusena, siin võib näiteks tuua Põhja-Iraagi ja Talibani tegevuse Afganistanis kaks tuhat üks Äh, riik peab siis suutma tõendada, et tegemist on märkimisväärse relvastatud rünnakuga territoriaalse riigi poolt ning kaitsev riik peab ka suutma demonstreerida, et sõjalise jõu kasutamine selle riigi vastu on hädavajalik selleks, et tagada enesekaitse. kui riik suudab seda hädavajalikkust näidata, siis tuleb demonstreerida ka seda, et sõjalise jõu kasutamine enesekaitseks ei tekita kaasa ebaproportsionaalselt suurt inimelude või äh, omanduse äh, hävitamist. ja äh, mõning-, mõned väidavad, et sõjalise õigus, sõjalist jõudu võib kasutada ka siis, kui, ka siis, kui rünnak on kohene või eelseisev. siin võib Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi ja omavahelise korrespondentsi välja tuua tuhande kaheksasaja neljakümne teisest aastast seoses Carolina laeva Äh, uputamisega ja uues ja sellest on räägitud ka hiljem, äh, aga samas äh, kokkulepped ei maininud kunagi sõna eelseisv, vaid räägiti vahetust ja valdavast vajadusest. justiitsministeeriumi valge raamat ameeriklaste sihipärase täpmise kohta väljaspool relvakonflikti aga ei kasuta seda lähenemist ja tegelikult Carolina äh, doktriin ei ole niivõrd ebaratsionaalne nagu see valge raamat ja Carolina juhtum leidis aset sada aastat enne ÜRO harta vastuvõtmist ja ka Carolina põhimõttest lähtuvalt on oluline hädavajaduse põhimõte ja see põhimõte pealegi lisandub artiklile viiskümmend üks, mitte ei asenda seda. väiksemad rünnakud, nagu näiteks suurem osa terroristlikest rünnakutest, eeldavad Julgeolekunõukogu Äh, sekkumist, äh, siis äh, vastumeetmeid, majanduslikke sanktsioone, koostööd politsei ja jõuga, aga mitte sõjalise jõu kasutamist. ja siis viimane õigustus, nõusolek selleks, et kasutada sõjalist äh, jõudu teise riigi territooriumil teise riigi nõusolekul, äh, selleks on vaja samuti lähtuda rahvusvahelise õiguse piirangutest. kõigepealt see nõusolek peab tulema riigi tõeliselt juhilt ja kui tegemist on sõjalise jõu kasutamisega, siis see nõusolek peab olema kutse näol, äh, mille valitsus esitab ning palub abi sõjaliseks sõjalise jõu kasutamiseks oma territooriumil ning äh, sellise, selline õigus on valitsustel ainult siis, kui tegemist on äh, mässuliste olukorraga või see, või kodusõja olukorraga, nagu näiteks Afganistanis praegusel hetkel. igasugune teine jõu kasutamine oleks selle, selle riigi inimõiguste, inimeste inimõiguste rikkumine, nii et lõpetuseks tõstatan ma küsimuse. miks on Ameerika Ühendriikide valitsuse õiguslik analüüs äh, nii puudulik ja mul on ka omalt poolt kaks võimalikku vastust. kõigepealt Ameerika Ühendriikide põhiteadus teadmised rahvusvahelisest avalikust õigusest on järsust, järsult vähenenud. paljudel, paljudes õigusülikoolides puuduvad vajalike kvalifikatsioonidega professorid ja justiitsministeeriumis on õigusnõunikud, kes suhtuvad rahvusvahelisse õigusse põhimõtteliselt vaenulikult ega saa selle nõuetest aru. aga teiseks, isegi kui teadmised oleksid olemas ja isegi nende seas, kellel on selle vald-, kes on selle valdkonnaga tuttavad, on murettekitav, et valitsuse juristid on üritanud lihtsalt leida õigustusi tegevusele, mida nende ülemused soovisid, selle asemel, et anda nõu õiguse ettekirjutuse kohta. suur tänu teie tähelepanu eest! So uh, thank you and suur tänu ja suur tänu kõikidele meie ekspertidele asju arutada, mida arutada on väga palju ja ma arvan, et tänase istungi lõpus me peame mõtlema sellele, et kuidas seda kõike, mida me täna oleme õppinud Euroopa Parlamendi protsessidesse liita. nimekirjas on proua Koomes. Uh, there are When... on päevi, kus äh, siin parlamendis äh, teed tublit tööd ja siis teinekord mõtled, et kas üldse mingi mõte sellel kõigel on, kas rahvas saab üldse aru, kui tõsist tööd me teeme ja et kui oluline see on, mida me siin teeme. aga ma arvan, et tänane päev näitab küll seda, et see, mis me teeme, on väga oluline ja et me peame tegutsema, peame tegutsema selleks, et selline olukord lõppes ja et vähemalt ohjesse saada see olukord, millele viitasid meie kõrgeaulised külalised täna. meie neist, kes me tegeleme välispoliitikaga parlamendis, oleme muidugi väga kursis juba selle teemaga ja oleme palju kuulnud äh, sellest, äh, millest te täna meile rääkisite. aga loomulikult äh, see asjast aimu saamine on muidugi hoopis teist laadi, kui me kuuleme nii palju erinevaid seisukohti ja saame nii ülevaatliku pildi. eriti ka Reprieve organisatsiooni esindaja sõnad äh, Äh, on kindlasti väga valgustavad. Äh, organisatsioon siis, kes tegeleb äh, kohapeal asjaga, on ühenduses nende inimestega ja nende kogukondadega, keda sellised sihipärased rünnakud tabavad, kus põhjuseks on lihtsalt kahtlus. Need inimesed, kes selle kuulamise välja pakkusid, tegid tegime seda sellepärast, et me tahtsime läheneda asjale inimõiguste vaatevinklist, aga mul on väga hea meel, et lõpuks tuli sellest välja siiski ühiskuulamine meie julgeoleku ja turvalisuse allkomisjoniga ja ma arvan, et see peabki olema laiem arutelu ja laiem arutelu mitte ainult välispoliit-, väliskomisjonis, vaid terves parlamendis, meil on vaja resolutsiooni ja seda nii kiiresti kui võimalik meil on vaja päevakorda tõsta see meie Ühendriikide delegatsiooniga, Sarah Ladford istub siin saalis, kes äh, oli üks selle kuulamise initsiaatoreid ja on meie Ühendriikide delegatsiooni aseesimees. me peaksime samasuguse kuulamise läbi viima ka koos Ameerika kolleegidega, kes äh, üleatlandise dialoogi äh, raames meiega kohtuvad. me peame mõistma, mis on selle Ühendriikide röögatu poliitika öö, äh, uskumatult tõsised tagajärjed. ma olen küll president Obama kindlameelne toetaja, kuigi ma ei saanud tema poolt hääletada, aga toetan teda siiski ja olen ausalt öeldes öö, äh, hämmingus äh, jahmunud äh, sellest, äh, mida te ütlete, et Obama administratsiooni ajal on selliseid rünnakuid olnud kolm, kuus korda rohkem kui Bushi ajal. no loomulikult, asi on seotud küll sellega, et tehnoloogia on vahepeal arenenud, aga eks see on seotud ka igati ebaseaduslike argumentide kasutamisega Ameerika administratsiooni poolt jätkuvalt ja jätkuvalt, millega nad põhjendavad siis neid ähm, rünnakuid. mina olen üks nendest inimestest, kes on näinud ka, millist kasu võib äh, droonitehnoloogia tuua. nagu eksperdid ütlesid, ega selles tehnoloogias ei ole midagi halba. see võib äh, olla ka väga kasulik ja seda võib kasutada ka väga headel eesmärkidel näiteks ähm, kui me käisime Kongos äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika missiooni ajal, äh, nende, neid mehitamata lennukeid kasutati näiteks ähm, tohutute linnapiirkondade kaardistamiseks ja aitas äh, ÜRO missiooni, aitas seda missiooni, kes oli sinna saadetud ÜRO egiidi all vägagi ähm, valimiste seires, valimiste vaatlemisel. minu küsimus äh, peaasjalikult vist härra Grantile, et äh, kas te võiksite rääkida sellest, ähm, millised on droonide tsiviileesmärgidel kasutamise võimalused? oleks väga kasulik, kui me teaksime, et äh, millised need võimalused on ja ühtlasi arvan ma ka, me peame nõudma Euroopa Liidu valitsustelt ja institutsioonidelt, et äh, nad võtaksid sõna ja et nad ei annaks äh, ame-, ameeriklastele, ei jätaks neile vabu käsi äh, jätkata seda poliitikat, millel on nii laastavad tagajärjed. ja tegemist ei ole siin ju mitte ainult sellega, et neid kasutatakse järjest rohkem ja rohkem, neid ebaseaduslikke rünnakuid terrorism vohab lõpuks selle peale. sellepärast, et sellised rünnakud loomulikult äh, sellele vastatakse. me oleme näinud, et terroristide read täienevad äh, tänu nendele rünnakutele ja millal siis äh, tuleb see rünnak, mille mõni muu riik korraldab nende meelest äh, siis mässuliste vastu, näiteks millal tuleb rünnak Tiibeti vastu või dissidentide vastu. ja siis rünnakud äh, mitteriiklike rühmituste vastu. see tehnoloogia ju areneb, muutub järjest nutikamaks tuleb ka ju see päev, kus mõni eh, terroriorganisatsioon eh, saadab midagi Euroopa Liidu kohale või Ühendriikide saatkonna kohale, laseb selle seal alla. no näiteks Guinea-Bissau otsustab midagi taolist teha. suur tänu, Anna. sõna on soovinud kuus kolleegi ja ma tahaksin ka, et välisteenistus saaks sõna, aga järgmisena siis proua Nikolai mulle tundub, et uuringud äh, mehitamata lennukite kohta näitavad äh, väga selgelt seda, et milline on tehnoloogia äh, mõju meie elule. tahaksin siis rääkida droonide ja droonide kasutamise vahel seisvast erinevusest tegemist on konkreetselt kahese eesmärgiga tootega. kui seda kasutatakse tsiviileesmärkidel, siis äh, ei ole sellega ju probleeme. mitte keegi ei pea tõestama, miks neid kasutatakse ja piisab kohalikust, kohalikust või seadusandlikust toetusest, kui seda kasutatakse relvakonfliktide korral, siis äh, rahvusvahelise õiguse sätted praegu tegelikult katavad ka droonide kasutamise. minu meelest äh, on oluline vältida see, et kõigepealt hakatakse neid kasutama luure eesmärkidel, kui me räägime ameeriklastelt. CIA oli see, kes nende kasutamist reguleeris äh, ja ka luure eesmärkidel nende kasutamine minu meelest on vastuvõetav. aga kõige suurem ja peamine probleem on see, mis paneb meid droonidele mõtlema kui juhitud äh, rakettidele. sellepärast, et äh, sõjaväelises mõttes äh, on nende kasutuse eesmärk sama. kui neid droone kasutatakse sõjad, konfliktid, sõjalistest konfliktidest väljaspool asuvatel territooriumidel, siis millega on tegemist? kas sõjaga klassikalises mõttes või on siis mingisugused rahvusvahelised standardid, mis nende kasutamise õigeks kuulutavad. ameeriklased tõesti ju kasutavad artiklit viiskümmend üks äh, äh, hartast ja ütlevad, et äh, riigi enesekaitse on prioriteetne ja rahvusvaheline õigus annab neile oma siseriikliku julgeoleku kaitseks selleks õiguse. aga minu meelest see küll nii ei ole ja mul on meie ekspertidele, kas te arvate, et praegu oleks vaja seadusandlust muuta selleks, et äh, tuua sisse ka see uut tüüpi relv, sest ta ju on relv. ja et kas oleks vaja äh, kindlad reeglid paika panna mina arvan, et äh, tavapärane sõjapidamine järgmise kümnendi, viieteistkümne aasta jooksul kaob ja selge on see, et rahvusvaheline õigus oma praeguses vormis ei käi kaasas tehnoloogia arengutega, jääb sellest maha ja see on äh, probleem. meie siin äh, rahvusvaheliste institutsioonide esindajatena peame seda asja läbi rääkima, sellepärast et arengud äh, tehnoloogilised on väga kiired. teine küsimus, millele ma tahaksin küsida, tsiviilkasutus kas te võiksite natukene rohkem arendada seda teemat? kuidas võiks neid majanduse arendamisel ära kasutada? suur tänu, proua Kopa. suur tänu. ka mina tahaksin äh, tunnustust avaldada väliskomisjoni kahele allkomisjonile, et võtsite algatuse ja korraldasite selle äh, väga ajakohase ja huvitava kohtumise. teema on oluline ja meil on kindlasti vaja parlamendis, nii nagu ütles proua Koomes, vastu võtta resolutsioon ja teha seda kiiresti. alles eile ma sain meili äh, kirjakoopiaga, mille on saatnud kak-, Obamale kaks vabaühendust, kus nad väljendavad muret droonirünnangute äh, ja sihitud äh, tapmiste vastu, mille, mida tehakse terrorivastase sõja egiidi all meie siin parlamendis oleme juba astunud vastu sellele Ühendriikide droonipoliitikale, mis läheb nii ähm, õigusriigi põhimõtte kui ka rahvusvahelise õiguse printsiipide vastu. ja siiski ma kardan, et äh, Ühendriikide käitumine praegu on ilmselt alles algus ja see asi võib muutuda üldisemaks ja droone hakatakse kasutama üle terve maailma järjest rohkem ja rohkem on positiivne see, et Obama on teinud omapoolse avalduse, kus ta ütles, et ta on valmis öö, oma administratsiooni öö, poliitika tegema läbipaistvamaks oma öö, kaasmaalaste jaoks, aga ma arvan, et see peaks olema täpsem ja rahvusvaheline õigus peaks paremini ära raamistama selle õiguse nii et järelduseks on, peaks olema see, et mitte ükski kohtuväline täp-, tapmine ei saa olla seaduslik, sellepärast isegi kõige hullemal kurjategijal on õigus elule ja õig-, õiglasele kohtupidamisele. ja nagu öeldi, äh, relvastatud droone saab kasutada ainult äh, relvastatud konfliktides ja riigid peavad tagama tsiviilisikute kaitse veel üks valdkond, kus ma arvan, meie panus võiks olla päris suur, oleks äh, relvakontroll, arvestades seda, et äh, neid mehitamata relvi äh, võib ka eksportida ja kaasneb sellega ju risk, et nad satuvad valedesse kätesse, peaks Euroopa Liit nad liitma relva ja ekspordi kontrollirežiimi alla. ja siit minu lihtne küsimus härra Emersonile. milliseks te peate Euroopa Liidu ja liikmesriikide rolli teemaga seotud aruteludes ÜRO-s ja mida teie tahaksite, et meie parlamendi liikmed äh, teeksime selleks, et rahvusvahelisi, rahvusvahelisi jõupingutusi toestada droonide kasutamise piiramiseks? suur tänu ja nüüd annan sõna proua Ladfordile, sellepärast et proua Ladford peab lahkuma varsti. suur tänu äh, mõlemale esinaisele suur tänu, et pidasite selle kuulamise, mul oli äh, võimalus Anna Komeši ja Louis Tavaresega paar nädalat tagasi pidada mm, ka maha ka üks äh, mitteametlik kuulamine antud teemal, mul on hea meel, et nüüd seda tehakse ka ametlikult ja ma hindan kõrgelt kõikide tänaste kõnelejate äh, öeldut. tahaksin aga konkreetselt öö, välja tuua ja meenutada kõigile seda, et me peaksime härra Emersoni üleskutsele, ähm, üleskutset järgima ja välja kujundama Euroopa poolse vastuse sellele poliitikale ja võiksime sellega pihta hakata siseriiklikes parlamentides ja valitsustes ja ma üritan omalt poolt kindlasti Ühendkuningriigis need arutelud käivitada aga võib-olla miks mitte esitada suuline küsimus täiskogus äh, selleks, et taaskäivitada et käivitada see protsess ja et äh, mingisugune vastus Euroopa Liidu poolt välja kujuneks, sellepärast et ausalt öeldes ainult Euroopa Liidul on piisavalt äh, jõudu, et ähm, rahvusvahelise õiguse eest võidelda. loomulikult ähm, me mõtleme inimõiguste rikkumistele ja professor O'Connell sellele ka viitas, et neli tuhat inimest, kaks kuni kolm tuhat last, kaks kuni kolmsada last on hukkunud nendes rünnakutes ja loomulikult me tunneme selle pärast muret, aga abstraktsemalt me näeme ju selles kõiges suurt ohtu rahvusvahelise õiguse süsteemile, mis on välja kujunenud ju nii valuliselt, mitte ainult aastakümnete, vaid suisa aastasadade jooksul, me ju kõik teame seda, Äh, et äh, tuhande kaheksasaja neljakümne teise aasta doktriin kehtib tänase päevani äh, ja enne seda veel sõjaõiguse osas ju aastasadade jooksul väga vaevaliselt ja konarlikult kujunes välja nii, nii mõnedki printsiibid, mis tänagi on käibel ja meie peame vedama parlamendina Euroopa Liidu reaktsiooni, me oleme oodanud ja lootnud äh, ühtset reaktsiooni väga paljudes küsimustes Euroopa Liidu poolt, näiteks salajaste ülelendude ja piinamiste eest ja need lootused on kõik põrunud, vaikus ähm, on vallanud ja ainus, mida me saame teha praeguses olukorras, on siis nõuda seda, et keegi kuidagi reageeriks mul on veel meeles, et pärast äh, üheteistkümnenda septembri sündmusi oli äh, väga palju liikumist Atlandi-üleselt äh, Ühendriikide administratsiooni õigusliku austaja ja nõukogu tollase töögrupi vahel, mille nimigi mul on meelest läinud. aga need arutelud väga rasked, lõpuks kuskilt tagaselja meile anti mingisugune salajane dokument ametlikult, aga mitte midagi aga tollal, mul on veel meeles, üritati veenda Euroopa Liitu Bushi administratsiooni lähenemise õigsuses, mis laias laastus on sarnane sellele, mis on praegu poliitikaks, nimelt ülemaailmne sõda terrori vastu, kus tuleb kõrva, milles lükatakse siis kõrvale rahvusvaheline õigus ja Genfi konventsioon alg- ja lõpuks Euroopa Liit küll astus sellele vastu, aga tegi seda väga vaiki minu meelest seekord me peaksime palju öö, kõlavamalt vastama öö, ameeriklastele. ja see on see, mis mulle tänasest öö, kindlasti tundub kõige olulisem olevat, et me ei peaks ainult rääkima, vaid ka tegutsema. ma olen nõus kõikide nende ohtudega, millele täna hommikustel aruteludel viidati. see asi tuleb bumerangina veel äh, tagasi äh, kõikidele meile ameeriklastele ja eurooplastele, kui see relv hakkab levima ja jõuab valedesse katesse ja vot siis on, kätesse ja siis on küll liiga hilja rahvusvahelise õiguse osas midagi ära teha, proua Kronenberg ja siis härra Tšanov. Thank you, chairman, I agree with Anna Gomes that this is one of the day. suur tänu, ma nõustun Anna Gomesiga, et tänane päev on väärt siin tegutsemist mehitamata lennukid on nüüd hägustanud piiri sõja ja rahu ja sõjapiirkonna ja rahumeelse piirkonna vahel. hakati rääkima asümmeetrilisest sõjast ja hak-, hakati rääkima, et riik, kus asuvad terroristlikud rühmitused, on tegelikult vaenlane ja seda võib rünnata küsimus on nüüd see, siin nüüd selles, kas me laiendame sõjatsooni määratlust ka igasugustele eh, mässulistele nõrkades riikides, mitte Saksamaal näiteks, aga, aga näiteks Pakistanis. millisest määratlusest me räägime ning ma tahaksin küsida ekspertidelt, kuidas lahendada need õiguslikud probleemid minu arvates on siin kaks peamist lähenemist, üks on selline, et kui humanitaarõigus kehtib ainult sõjatsoonis, äh, siis kas me peaksime laiendama sõjatsooni mõistet, kas me elame siis kogu aeg sõjatsoonis? ja kuidas seal kehtib äh, humanitaarõigus või on meil kaks erinevat humanitaarõigust, üks, mis kehtib sõjapiirkonnas ning teine, mis kehtib mujal? ja kas see äh, sõjapiirkonnast väljas olev humanitaarõigus kehtib ainult nõrkades riikides või ka tugevates riikides? ma nõustun sellega, et äh, Euroopa Liit peab välja töötama oma seisukoha, aga kuidas lahendada need õiguslikud probleemid? aitäh, proua Kronberg, härra Tänak. aitäh, proua esinaine minu arvamus on natukene teistsugune. eile osalesin ma kaitse allkomisjonis kuulamisel, kus keskenduti eelkõige tulevasele Atlandi-ülesele vabakaubanduspiirkonnale ning kas siis sinna peaks, selle alla peaks kuuluma ka sõjatööstuse toodang. me tegelikult ju jagame ühtseid väärtusi USA-ga ning me hakkame praegu ju läbi rääkima ühe suurema vabakaubanduspiirkonna üle, mis maailmas kunagi on olnud, ma ei kaitse siin USA-d ning minu fraktsioonil ei ole ka ühtset seisukohta selles küsimuses, sest ega me selle peale pole eriti palju mõelnudki. aga ma arvan, et USA-l on ka täitsa mõjuvad argumendid, kuigi mõned need argumentidest on ka nõrgad. kahjuks praegusel hetkel kasutatakse ka terroristlikku taktikat, mida me oma lähiajaloost varem pole tundnud. ning seetõttu ei kehti ka tavaline sõjaõigus, kus vastase sõdureid on selgesti identifitseeritavad, need terrorisõdurid ei kanna äh, mundrit, nad ei äh, ole alla kirjutanud Genfi konventsioonile, näiteks mis puudutab sõjavangide kohtlemist, nad ei erista isegi humanitaartöötajaid või arste. Nad sageli ründavad äh, tsiviilpiirkondades ning sageli hukatakse inimesi vägagi barbaarselt. ning kui nende käes oleks ka massihävitusrelvad, kasutaks nad ka neid täiesti oma suva järgi, ehk siis äh, kogu see problemaatika on väga kompleksne. ma arvan, et me peame nüüd rahvusvaheliselt äh, leidma mingisuguse uue lähenemise ka juurispruudentsis. jah, tõepoolest, ma arvan, et üks riik ühepoolselt ei peaks kehtestama reegleid ja tegutsema üksinda, seetõttu ma arvan, et ÜRO peakski kokku kutsuma rahvusvahelise konverentsi, sest minu arvates praegune õigus ei vasta kõikidele küsimustele, mis on üleval. ma nõustun ka nendega, et mehitamata ründelennukeid äh, kasutamine suva, oma suva järgi meelevaldselt on vastuvõetamatu, alati tuleb rünnata äh, selgeid sihtmärke. meie parlamendis oleme me lõputult rääkinud äh, näiteks uraani, kassettpommide või maamiinide teemal kuidas neid peaks kasutama või nende kasutamist keelama. jah, kõnelejad olid väga kirglikud ja ma nõustun sellega, et see selline nende lennukite kasutamine on vastuvõetamatu, aga vaatame näiteks Pakistani. mis juhtub siis, kui terroristid jäävad seal peale ja nad saavad endale ka tuumarelva, võttes arvesse, et Pakistan on tuumariik. millist ohtu see pakuks siis öö, ülejäänud maailmale, kui terroristid on saanud kätte tuumarelva ja saavad kuulutada sõja terve plane-, tervele planeedile. selliste probleemidega maadleb ka USA ning võib-olla sellepärast nad ka kasutavad selliseid erakordseid meetmeid enda kaitsmiseks, aga ma nõustun sellega, et kogu see teema tuleb veel põhjalikult läbi mõelda ning oleks vaja mingisugust uut õigustikku selle jaoks. suur tänu, härra Tännok, ennem välisteenistusele sõna andmist teeksin ka omalt poolt paar märkust mina olen saadik Saksamaalt. meie kaitseminister soovis, et Saksamaa parlament kiidaks heaks selle, et Saksamaa armeel oleks ka mehitamata ründelennukeid. arutelu parlamendist väljaspool oli väga elav ning huvitav on minu jaoks ära märkida, et kaitseminister lükkas edasi äh, selle sooviavalduse parlamendile, et nad kiidaks sellise otsuse heaks. pärast valimisi järgmisel aastal arvatavasti see arutelu ikkagi toimub. nüüd, kus me räägime sellest Euroopa Parlamendis ning sellest räägib ka avalikkus ning seetõttu on oluline ära mainida, et see on küll keeruline teema humanitaar- ja rahvusvahelise õiguse plaanis, aga tuleb ka mõista, et et, et avalikkusel on oluline olla kaasatud selles, sellesse arutellu. ma toetan seda resolutsiooni, mille me peaks vastu võtma, aga me kavatseme saata ka delegatsiooni Pakistani uurimaks sealseid inimõiguste rikkumisi ning ka seda, ning ka selleks, et rääkida äh, mehitamata lennukite ohv-, äh, rünnakute ohvritega kavatseme minna ka Jeemenisse. alguses Jeemeni valitsus ju soovis USA-lt abi, et nad kasutaksidki mehitamata lennukeid Al-Qaeda vastasteks rünnakuteks. nüüd aga on sealsete võimude seisukohad muutumas, kuna tsiviilohvreid on nii palju. Nad ütlevad näiteks ka seda, et terroristlikud rühmitused kasutavad mehitamata ründelennukite ohvreid argumendina uute toetajate värbamisel. seega sellised rünnakud aitavad rühmi, terrorirühmitustel kasvada. nüüd aga palun välisteenistus. Tim Jones välisteenistusest on kohal. Um, thank you very much and um, thank you very much. aitäh mulle sõna andmast ja selle kuulamise korraldamise eest samuti väga meeldiv, et välisteenistusel on võimalus ka oma arvamust avaldada. me ju kõik teame, et selliseid lennukeid kasutatakse järjest rohkem sõjalistel eesmärkidel. nagu proua Koomes mainis, näiteks Kongos käivad mõningased arutelud droonide ja teiste sarnaste tehnoloogiliste võimaluste kasutamise üle õiguskaitseorganite poolt, aga kõige pakilisem küsimus mehitamata ründelennukite kasutamise juures on just äh, ka-, äh, siipäraste rünnakute, eriti öö, äh, valdkonnas, eriti mis puudutab kahtlustatavaid terroriste. välisteenistusel ei ole välja töötatud veel ametlikku seisukohta kuid meil on sellised alusseisukohad, mis siin arutelus peaksid olema üsna olulised. ma nõustun ekspertidega, et oluline on siin vahet teha nüüd erin- äh, äh, vahet teha tehnoloogial, õiguslikul raamistikul ning selle tehnoloogia kasutamisel, me ei tohiks neid segamini ajada. Euroopa Liit on korduvalt rahvusvahelisel areenil öelnud, et terrorismivastane võitlus peab käima käsikäes rahvusvahelise õiguse, eriti rahvusvahelise humanitaar- ja õiguse ja inimõigustega. ÜRO terrorismivastase strateegia raames usub Euroopa Liit, et inimõiguste kaitse ja terrorismivastane võitlus tegelikult äh, toetavad üksteist, täiendavad üksteist mitte ei ole üksteisega vastuolus. eksperdid mainisid õhurünnakuid, sada aastat tagasi oli samasuguses kontekstis väga vastuoluline näiteks allveelaevade kasutamine. droonide kasutamine toob kaasa mitmeid õiguslikke küsimusi, eriti mis puudutab neid sihipäraseid tapmisi ja siit ka küsimus, milline äh, õiguslik raamistik peaks kehtima, kui kehtib rahvusvaheline äh, humanitaarõigus, siis loomulikult igal inimesel on õigus õiglasele kohtule. Euroopa Liit on olnud vastu igasugusele kohtuvälisele tapmisele. selline tapmine ei ole mitte ainult vastuolus rahvusvahelise inimõigusega, vaid see õõnestab üleüldist õigusriigi põhimõtet, mis äh, on meie terrorismivastase võitluse aluspõhimõtteks. rahvusvaheline humanitaarõigus ja selle kehtimine ähm, relvakonfliktis, sedagi mainisid kõnelejad, meie seisukoht on, et jõudu tohib kasutada ainult väga spetsiifilistes tingimustes, nagu juba siin praegu ka kirjeldati, et äh, tuleb äh, vahet teha võitlejatel ja mittevõitlejatel, äh, rünnata võib ainult ohu puhul ning tuleb vältida tsiviilohvreid peale selle on tõstatatud veel mitmeid küsimusi, mis tänagi välja toodi. kindlasti on selliseid küsimusi veel, kuidas näiteks defineerida sõjakonflikti, õigust enesekaitsele, võitlejate ja mittevõitlejate vahel vahet tegemine, mehitamata ründelennukite rünnaku järgne uurimine, kui edukas see rünnak oli, kui palju oli tsiviilohvreid ning samuti tuleb uurida, kuidas droonirünnak on vastavuses rahvusvahelise õigusega. praegusel hetkel on arutelu ka nõukogus ja välisteenistuses üsna varajases faasis. kõiki neid küsimusi tuleb veel põhjalikult analüüsida aga selles kontekstis tervitan ma vägagi tänast koosolekut ning äh, võtan arvesse ekspertide seisukohti, uuringa äh, doktor Meltseri mm, uurimustööd. samuti oli märkimisväärne härra Emersoni sõnavõtt ning tema osalemine tänasel kuulamisel oli väga tervitatav, aitäh! I give the floor to the experts no.. ja nüüd annan sõna meie ekspertidele, kes saavad küsimustele vastata. palun, härra Meltser, teil on sõna. suur tänu. ma katsun oma vastuse kokku võtta ja koondada erinevaid küsimusi. kõigepealt see küsimus, kas on vaja aluslepinguid uuesti läbi vaadata ja läbirääkimisi pidada, see pole mitte kõige esimene asi, meil on vaja kõigepealt läbipaistvust ja vastutuse tagamist äh, selles osas, milliseid standardeid rakendatakse, milliseid kriteeriume kasutatakse selle, äh, kui ja seda äh, lahinguvälja määratlemisel, sihtmärkide määratlemisel ja nii edasi nii et esimene asi on läbipaistvus ja kui läbipaistvus on tagatud, siis võime alles alustada arutelu äh, ning äh, vaadata, kas äh, õigusraamistikku tuleb kohandada või mitte. mina isiklikult arvan, et me peaksime siin jällegi kaks asja lahus hoidma. kõigepealt see, kuidas tehnoloogiat kasutatakse. me räägime siin jõu kasutamise õigusraamistikust, sihtmärkide valimise õigustikust, ükskõik, kas tegemist on siis maapealsete õhu või äh, veepealsete rünnakutega. ja meil oleks vaja olemasoleva õigusraam, õigusraamistiku kinnitamist, proportsionaalsuse põhimõte, vajaduse põhimõte, inimõiguste äh, põhimõtted, inimese õigus elule vajab kinnitust ning äh, võib-olla tuleks neid mõisteid isegi täpsemalt äh, täpsustada, vaadates praegust julgeolekukeskkonda. üks küsimusi, millele tuleb vastus leida, on mida tähendab äh, relvastatud konflikt äh, praeguses maailmas, mida tähendab sõjatander, kas on geograafiline piirang sõja, sõjatandril, küsimus mehitamata tehnoloogiast on siinkohal kõrvaline me võime siin mängu tuua ka näiteks kübersõja, kuidas sõjatandrit määratletakse kübersõja kontekstis. ja sellised, paistab, et sõda ja sõjategevus mitmes sõjapidamise liigi puhul võib olla ülemaailmne, mitte kohalik, mitte geograafiliselt piiratud, nii et äh, relvastatud konflikti äh, üldine määratlus praegusel hetkel see tegelikult ei viita mingisugusele piirkonnale, see viitab suhtele, kaks või enam osapoolt on omavahel sõjas ja sõjas, äh, ükskõik kus nad ka ei piirduks, tegemist ei ole hea suhtega, tegemist on halva suhtega, aga see kehtib sõltumata sellest, kus need osapooled, see ei sõltu sellest, kus need osapooled paiknevad. see ei tähenda seda, et ei oleks oluline, kus need osapooled on kas nad on rahumeelses riigis või mitte ja nii edasi ja nii edasi, kuid ähm, siiski rõhutaksin, et relvastatud konflikt ei ole geograafiliselt määratletud, vaid määratletud suhte näol äh, erinevate osapoolte vahel. ja võib-olla tõesti ähm, Ameerika Ühendriigid väidavad, et äh, meil on siin vastane, me võime tema vastu võidelda, ükskõik kus ta äh, paikneks, jah, tõesti, õigus ei keela seda iseenesest kasutades ka, kas me kasume, kasutame siin ÜRO hartat või, või mõnda muud õiguslikku alust, nii et äh, meil oleks vaja kõigepealt avatud arutelu, enne kui me hakkame tegema järeldusi selle kohta, mis on legaalne ja mis ei ole legaalne. ja veel üks asjaolu, mida ei tohiks tähelepanu alt kõrvale jätta, sellepärast et äh, see kerkib esile ikka ja jälle, aga kipub meil kahe silma vahele jääma. nimelt jah äh, meil on mehitamata tehnoloogia, mis areneb ja mehitamata ründetehnoloogia ei ole tegelikult oma olemuselt õigusvastane, kuid paistab, et õiguslikke põhimõtteid kohandatakse pigem tehnoloogia arenguga, mitte vastupidi, et, et õigus piirab tehnoloogia arengut või suunab seda võtame siin Ameerika Ühendriikide näite, CIA ütleb, et kaaskahju ei ole tekitatud pärast kahe tuhande kümnendat aastat ja see äh, sõltub sellest, kuidas tegelikult seda kaaskahju hinnata. ja see lähtub, nemad on lähtunud eeldusest, et kõik kindlas eas meesterahvad on äh, lahingkoosseisu liikmed ega neid ei arv- ja ning neid ei arvestata tsiviilisikutena Äh, ja mingisuguseid kohape-, kohapealseid uuringuid ei toimu, kui te-, tegemist on äh, mehitatud ründelennuki rünnakuga, sellepärast et kedagi ei ole kohal, kedagi ei ole, kes uurimist äh, teostaks või olukorda hindaks. ja selline lähenemine oleks rahvusvahelise humanitaarõiguse seisukohast seisukohast ebaõige, sellepärast et rahvusvaheline õigus ütleb, et kui on mingisugune kahtlus, tuleb isikut pidada tsiviilisikuks, mitte lahingupersonaliks ja teiseks, mul on tunne, et õigust kohandatakse tehnoloogia vajadustele lähtuvalt ja, äh, ja tehnoloogia võib-olla ei pea tegelikult õigusest praegusel hetkel kinni. relvasüsteemide automatiseerimine relvasüsteemid võivad muutuda automaatseks ja meil on juba olemas laevadel automaatsed kaitsesüsteemid, aga meil on ka maapealsed kaitsesüsteemid, mis suudavad tuvastada äh, saabuvad raketid või muu äh, rünnaku ning automaatselt äh, vallandada vasturünnaku sageli sekundite jooksul. Neil on tavaliselt järelevalve personal paigal, kes teoreetiliselt võiks seda rünnakut äh, peatada, kuid selle rünnaku reaktsioon toimub nii kiiresti, et äh, praktiliselt on tegemist äh, automaatse kaitsesüsteemiga ja sellise, selline süsteem võib seada ohtu ka tsiviilisiku. ja sihtmärkide tuvastamise süsteem, automaatsed reaktsiooni re, kaitsesüsteemide rakendumises ei ole ebatõenäoliselt ka mehitamata tehnoloogia puhul ja äh, kaitseministeerium seoses maapealsete süsteemidega on öelnud, et äh, on selge, et äh, inimese reageerimiseks pole piisavalt aega sellise seeramsüsteemi puhul, kuid automaatne kaitsereaktsioon on õigustatuks igasugusele kaaskahjule ja siin on siis õigustus kohe meil selgelt välja toodud, automaatne kaitsesüsteem, mis on sõjaliselt äh, niivõrd kasulik, äh, et arvatakse, et see õigustab igasugust kaaskahju. ühesõnaga, see tõendab suurepäraselt seda, mida ma ennem ütlesin, et tehnoloogia on nii arenenud, et äh, minu meelest hakkame me juba olemasolevat õigusraamistikku sellele vastavalt kohu, kohandama, nii et minu jaoks on oluline see, et me kinnitaksime olemasolevat õigusraamistikku, oleme valmis ka selleks, et automaat demokratiseerimise protsess on tulekul, me peame olema valmis selleks, mida me oleme äh, millega me oleme valmis leppima automaatsete reaktsioonide puhul ja tõenäoliselt mingil hetkel on ka kindlasti vaja meil uut aluslepingut, mis need mõisted täpsemalt paika paneb. palun, härra Emerson. ka minu poolt mõned kommentaarid. kõigepealt siin ei ole öeldud pea praktiliselt midagi, millega ma nõus poleks. mis näitab, et tegemist on äärmiselt keerulise, vastuolulise õigusliku ja eetilise aruteluga, kus tegelikult puuduvad igasugused kindlad alused, millest lähtuda ning mis tervikuna on läbinisti vaidlusalune. mehitavate tehnoloogia levik on äh, tulekul kohe-kohe, oht on realistlik ning need kaalutlused äh, siin on toonud välja selle, kui oluline on rahvusvaheline dialoog sellel, selles kontekstis. ma olen nõus Nilsiga, riigid peavad kõigepealt oma seisukohad välja kujundama ja avalikult analüüsima äh, seda, millisteid õiguspõhimõtteid tuleb rakendada ning äh, nagu ka meie, tõenäoliselt äh, leiavad ka nemad, et mehitavate tehnoloogia kasutamine sihipäraseks tapmiseks terrorismivastases võitluses, kui tegemist on riikidega, kus ei ole relvastatud konflikti, see on väga keeruline me peame oma õigusliku analüüsi lõpuni viima, vaatama, kas meil on vaja uut aluslepingut, kas meil on vaja kollektiivne mõistmine, ühised tõlgendused paika saada. aga me ei saa seda teha enne, kui riigid on ennetavalt sellesse protsessi liitunud. olen nõus ka sellega, et Ameerika Ühendriigid, teil on äh, omajagu õigust seoses asümmeetrilise sõjapidamisega ning olen nõus, et, äh, et Koch ja teised äh, Nende panus on olnud äh, tõsiseltvõetav, äh, jätame nüüd äh, Bushi ametiaja kõrvale, seal lihtsalt ignoreeriti rahvusvahelist õigust ning tekitati sellised, tekitati sellised õigusetud piirkonnad nagu näiteks Guantanamo laht, aga üleüldiselt tegemist on äärmiselt keerulise valdkonnaga ja ma isiklikult leian, et praegusel hetkel ei ole veel meil õiguslikult ja intellektuaalselt sidusat analüüsi sellest raamistikust ning äh, minu, Nilsi või ükskõik millise teise rahvusvahelise juristi arvamus ei ole siin oluline, nagu Mary O'Connell ütles. kõigepealt tuleb selline arutelu üldse algatada ja meil on vaja meid ümbritseva reaalsuse analüüsi siin öeldi, et tegemist on väga keerulise probleemiga, me ei tohiks kategooriliselt äh, suhtuma sellesse valdkonda, me peaksime uue mõistmise, ühtse mõistmise välja töötama ja ma olen selle ettepanekuga täiesti nõus. aga Pakistani näide siin ja nõusoleku küsimus, äh, Mary O'Connell tõstatas selle küsimuse ja ka teised. mina käisin märtsil lähetuses Pakistanis ning kohtusin kõikide tsiviilvalitsuse tähtsamate isikutega, välisministriga ja, ja kõigi teistega, kes olid asjakohased, kohtusin ka kaitseministriga, kohtusin hõimupealikega, kes olid tulnud Islamabadi, et minuga kohtuda, kohtusin samas ka mehitamata ründalennukite äh, rünnakute ohvritega, nii et äh, jah, ma võin öelda, et tööd on jäänud veel teha, aga palju juba tehakse ka. ja selles kontekstis siis nõusoleku õiguslik taust. mina leian, et äh, igal juhul rahvusvahelise õiguse seisukohast ei ole Pakistan andnud nõusolekut mehitamata ründelennukite kasutamiseks oma territooriumil. see ei tähenda seda, et president Musharraf või teised ei oleks äh, seda äh, kinnitanud omalt poolt. see on olnud selline avalik saladus, nad on seda teinud. ja luure ja kaitse instantsid toimivad Pakistanis teistmoodi kui Lääne-Euroopas ning äh, luureandmete esitamine on teis-, erinev meie tavadest. kuid äh, nii või teisiti, meie, kes me lähtume demokraatlikest põhimõtetest, ei saa ignoreerida demokraatlikult valitud valitsuse ja demokraatlikult valitud rahvaesindajate seisukohti eelmise aasta kaheteistkümnendal aprillil võeti ühehäälselt vastu resolutsiooni ettepanek, mida toetasid kõik esindajad mõlemas Pakistani parlamendikojas, sealhulgas kõik valitsuse ministrid ja muud esindajad. selles resolutsioonis kuulutati kehtestuseks igasugused kas kirjalikult või suuliselt või muul moel esitatud nõusolekud öö, äh, varasemast ajast ning teiseks toonitati äh, kõigile arusaadaval moel, et äh, Pakistan ei ole nõus äh, sihipäraste tahnik-, tapmise mehitamata tehnoloogia kasutamisega Pakistani territooriumil. ja kaheteistkümnendast aprillist kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kehtib ka põhimõte, et igasugune nõusolek peab olema esitatud kirjalikult ning sellega peab kaasnema julgeolekukomisjoni äh, ja parlamendi esindaja kirjalik avaldus ja kaks tundi pärast seda äh, kasu, kasutasid Ameerika Ühendriigid jällegi mehitamata ründerelnukit äh, ja äh, inimese, inim-, sellega kaasnes ka mitmed inimelu hukk. ja mida see siis ütleb Pakistani rahvale esindusdemokraatia väärtuse kohta? sellise demokraatia väärtuse kohta, millele me kõik oleme truudust vandunud kui äh, valitud esindajate seisukohtadest minnakse mööda nii kergekäeliselt ja kui õigusel ei ole mingisugust rolli, siis äh, kui ÜRO-s äh, amet, ametlik esindaja ütleb ei ja samal ajal mõned äh, teised organid äh, teevad koostööd Ameerika Ühendriikidega, esitades kas luureandmeid või nõndanimetatud nõusolekut, olgu see siis vaikne nõusolek või mingi muu. see on oluline sellepärast, et Pakistan on äh, võib-olla riik, kus võib öelda, ei ole mitte mingisugust nõusolekut mehitamata tehnoloogia kasutamiseks väljaspool kriitilisi tsoone mis puudutab seda avaldust, et äh, sõjalised rühmistused Pakistanis võivad saada oma käsutusse tuumarelva, selle kohta võin ma öelda, et pole olnud mitte mingisugust tõenäosust, äh, et ükski sellistest rühmitustest äh, riikliku kontrolli haaraks sellisel moel. see on lihtsalt äärmiselt ebatõenäoline hüpotees ja see ei, lihtsalt praktikas ei ole tõenäoline. jah, sellised relvastatud rühmitused tegelevad äh, kuritegeliku, kuritegevusega ja me, ja Euroopa Liidu seisukoht on alati olnud, et tegemist on kuritegevusega ja selle üle tuleb ka sellisena kohut mõista kuid Ameerika Ühendriikide analüüs on tekitanud äh, ühe väga olulise probleemi. Nad ei kohtle terroristi krimmi kurjategijatena. Neile antakse selline võlts au ja hiilgus, äh, koheldes neid legitiimsete vastastena sõjalises konfliktis. ja probleem, mis sellega seoses tekib, äh, et humanitaarõiguses kehtib vastastikuse põhimõte ja kui äh, Ameerika Ühendriigid kohtlevad neid võrdväärse vastusega, vastasena, äh, siis äh, ei ole humanitaarõiguse rikkumine ei Ameerika Ühendriikide poolsed mõrvad kui ka Al-Qaeda poolsed mõrvad, mis on suunatud ameeriklastele. ja sellise olukorraga tekib äh, ka oht, et äh, kuritegevust, kuritegeliku tegevuse äh, legitiimne tõlgendus äh, muutub, muutub. ÜRO harta artikkel viiskümmend üks lubab riigil kasutada enesekaitseks jõudu äh, ja äh, seda ka ennetavalt mõningatel erandjuhtudel. ning äh, Mary O'Connellgi ütles, et äh, rahvusvaheline üldsus reeglina arvab, et et jõudu võib kasutada ka mitte riiklike tegeli-, osalejate suhtes, ehk siis teisisõnu terroristlike rühmituste suhtes. Al-Qaeda ja teised teelega seotud organisatsioonid, kes moodustavad, kujutavad endast ohtu üldise julgeoleku suhtes, annavad põhjust Julgeolekunõukogule äh, anda luba sõjalise jõu kasutamiseks, miks siis mitte äh, pöörduda nõukogu poole? sellepärast, et tõenäoliselt äh, Julgeolekunõukogu ei annaks õigust kasutada mehitamata ründelennukeid mittenõusolekut andnud riigis. kuid äh, veel, need riigid, kes on kasutanud jõudu kaitse eesmärgil, peavad äh, julgeolekunõule, nõukogule sellest teada andma ja Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi seda teinud äh, ega täitnud oma kohustust anda teada mehitamata ründelennukite kasutamisest tegelikult äh, traditsioonilise lahingutandri kontekstis äh, ei olegi niivõrd ebaselgne, kuidas kasutame ehitatud äh, relvasüsteeme, kuid mehitamata relvasüsteemid, mis muutuvad üha täpsemaks tänu tehnoloogilisele arengule, kõik raketisüsteemid, iga põlvkond on eelnevast täpsem ning äh, nende kasutamine sõjalises kontekstis võib tekitada probleeme. selline mehitamata rünnak võib olla täpsem kui F kuusteist ründelennuk, sellepärast et et otsuseid langetavad inimesed sekundi murdosa jooksul, aga ja, ja pingetingimustes, kui tegemist on sõjalistel, mehitatud sõjaliste rünnakutega, aga mehitamata lennuki puhul pilooti on, pole sellises pingeolukorras. ja siinkohal tuleb analüüsida ka pikamaa äh, rakettide küsimust maapealses sõjapidamises. probleem, millega me silmitsi seisneme, seisame, on see, kuidas eristada sõjalist isikkoosseisu ja tsiviilisikuid ja kuidas defineerida proportsionaalsuse põhimõtet. terrorismivastases äh, võitluses kasutatakse siin öö, äh, luureandmeid, äh, üks väike osa inimestest, kes on äh, oma eluga pidanud hüvasti jätta, olid eelnevalt teada Al-Qaeda liikmed, äh, kellest vähemalt viite on tapetud korduvalt, ühte isikut on tapetud viiel erineval juhul. me oleme kuulnud nende tapmisest viiel erineval juhul, mis annab teile suurepärase ettekujutuse sellest, milliseid andmeid aluseks kasutatakse ja me kõik teame Euroopa Liidu äh, sanktsioonidest Al-Qaeda puhul ja Euroopa Kohtu otsusest, äh, mis puudutab Euroopa Liidu sanktsioone ja ÜRO sanktsioone. ÜRO on määranud oma ombudsmani, kelle poole inimesed kahe tuhande üheteistkümnendast aastast saavad pöörduda, et nende nimed võetakse ära asjakohasest nimekirjast ja esimese kolme kümne avalduse puhul üheksakümmend viis protsenti inimestest on sellest nimekirjast maha võetud. nii et tõesti, see on äh, suure, väga suur määr ja see näitab seda äh, ühelt poolt, et äh, organ töötab nii väga kiiresti ja tõhusalt, aga samal ajal see ka näitab seda, et inimesed, kes on valitud sellesse sihtmärkide nimekirja on valitud äh, arbitraalsel moel. ja selles kontekstis äh, muutub veelgi olulisemaks see, kuidas me sõjalist isikkoosseisu ja tsiviilisikut äh, eristame. ja mis puudutab neid nõndanimetatud rünnakuid selleks, et et endast märki jätta ja siin võib tuua mitmeid näitleid, äh, näiteks relvastatud rühmitused, kellel on oma kultuurilised äh, eripärad, kes alati ründavad näiteks turbanitega, kellel on alati relvad selja peal, kui nemad tulevad Islamabadi ja ütlevad sulle, et kui te näete mind pildil, siis te arvate tõenäoliselt, et, et ma olen äh, kuulun sõjalisse üksusesse, aga tegemist on äh, lihtsalt inimestega, kes tunnevad muret sellepärast, et kogu nende hõimustruktuur on äh, lammutatud. seitsmeteistkümnenda märtsi rünnak on suurepärane näide sellest, kaks äh, hõimu rühma tulid kokku, et rääkida sellest, kuidas Talibani ja Taliban, Al-Qaedaga seotud rühmitusi oma piirkonnast välja saada ja nad tulid kokku, et leida mingisugune strateegia, kuidas Talibanist vabaneda oma piirkonnas ning nemad sattusid sihipärase rünnaku ohvriks. nelikümmend kaks inimest hukkus ja väga palju ja, ja veel suurem arv inimesi said vigastada. jah, mu süda tilgub verd, lapsed hukkuvad. see on tõsi, aga see ei ole kõige olulisem. poliitilisest seisukohast on oluline see, et sellises olukorras tuleb väga selgelt välja, kui oluline on leppida kokku äh, sellises sekkumispõhimõtetes, äh, mille puhul äh, tsiviilelud e, ei satu sellisel moel ohtu. seda on võimalik teha, aga seda tuleb teha kiiresti ning pidades läbirääkimisi valitsusega, kes on valmis äh, kandma vastutust äh, ning püüdma rahvusvahelisel tasandil kokkuleppeni jõudmise nimel. Äh, suur tänu, kui vähegi võimalik, tehke natukene lühi, lühemalt, sest et me oleme ajakirjas, ajakavast juba jäänud maha ja meil on väga selged reeglid paigas istungite aegade kohta teen väga lühidalt ja ma tahaksin vastata mõnedele küsimustele, mis on esitatud. potentsiaalne tsiviilkasutus, mis võiks tekitada probleeme. tooksin välja ühe probleemi, nimelt lennuohutus, sellepärast et äh, Euroopa taevas on suhteliselt öö, äh, ummistatud äh, ja kui tõesti hakatakse kasutama neid mehitamata lennumasinaid tsiviilkaalutlustel, siis tuleb mõelda, kuidas see läheb lennuohutusega kohta. jah äh, tsiviilkasutuseks kasutatavad äh, mehitamata lennukid koguvad väga palju infot, ka luureinfot ja võib tekkida privaatsuse küsimus äh, ja privaatelu rikkumise küsimus kodanike jaoks, kui neid kasutatakse järjest rohkem ja rohkem. tegelikult rohkem on asi vist andmekogumises üldisemalt kui, kui tehnoloogias või meetodis jälle. nüüd äh, mitteriiklikud rühmitused, äh, kuulda on, et Hezbollah juba on nad võtnud kasutusele. see ei ole mitte mingisugune hüpotees. seega aga ma rõhutaksin seda, et tuleb omavahel eristada see, et mitte kõik äh, kaugjuhitavad äh, lendavad äh, objektid ei ole mitte droonid. on seadmeid, mis on hoopis teistsugused, võib ju kasutada näiteks ka peaaegu et nagu mänguasjaks mõeldud asja valedel eesmärkidel ja see võib olla ka väga ohtlik. nüüd tehnoloogia keelamine, minu meelest see on täiesti võimatu ja ega see ei ole ka sõjaväelisest aspektist eriti nutikas eurooplaste jaoks. aga mida on võimalik ära teha, on tehnoloogia leviku piiramine on võimalik eriti kõige kaasaegsemate toodete puhul ja see on jah, asi, mis peaks minema ekspordikontrollide alla nüüd äh, mehitamata vahendite kasutamine konfliktipiirkondadest väljaspool. ka siin ma võib-olla tooksin sisse mõned nüansid. ma tahaksin, et kujuneks välja selline olukord, kus äh, droonide kasutamine oleks tõesti erakorraline Ühendriikide süsteemis see ju oligi äh, ju see mõte, et miks äh, president langetab sellised otsused. ja kummaline on praegu see, et äh, president paneb oma käe alla potentsiaalsete öö, sihtmärkide nimekirjadele ja Pakistani puhul ta isegi ei pea seda tegema ja see ongi problemaatiline. mehitamata lennukite kasutamine isegi konventsionaalsetes süsteemides on legitiimne ainult siis, kui tegemist on tõesti erakordse juhtumisega ja meie tõmbame tihti paralleeli äh, siin bin Ladeni äh, tapmisega, mida ju ei tehtud läbi droonide. loomulikult on probleeme Pakistani suveräänsusega ja sellega, et äh, relvastatud üksused saadeti mitte ame-, mitteseaduslikult ameeriklaste poolt Pakistani territooriumile, aga ma siiski, ma ütleksin, et see oli täiesti õige poliitika, eriti kui me võrdleksime seda äh, nende, tema rajatiste pommitamisega. aga tegemist on erakorralise asjaga, ega me ei saada oma relvastatud üksuseid võõrriikidesse regulaarselt. nii et mingisugused põhimõttelised printsiibid äh, peaksid äh, olema äh, sõjaõigusest lähtuvalt siiski järgitavad nüüd see küsimus, kas inimkäsi on mängus või ei ole, see on oluline, kui me räägime konkreetselt siis sihtpärastest tapmist, sihilikud, sihilikest tapmistest ja läbipaistvust loomulikult on vaja. aga nüüd veel Euroopa poolne reaktsioon, ma ütleksin, et Euroopa valitsused praegu äh, neid, äh, on hanked kuulutanud juba nende mehitamata lennukite peale, see ei ole teoreetiline, meie mm, sõjaväed endale neid hangivad ja õigus nendel selleks on ma loomulikult loodan, et nad kasutavad neid ja ma usungi, et nad kasutavad neid rahvusvahelise õiguse kontekstis äh, legitiimsetel kaalutlustel, aga loomulikult on vaja meil arutelu selles küsimuses. peaksime kaasama kindlasti ka Ühendriigid selles konkreetses küsimuses ja lõpetuseks ma ei toetaks lepingu muutmist, ma olen äh, kassettlahingumoona konventsiooni aruteludes osalenud ise see oli küll väga konkreetne asi, kus siis keelustati üks relv äh, mille kasutamine toob väga tõsiseid äh, humanitaartagajärgi. seekord on arutelu natukene teistsugune ja arutelu puudutab poliitikat. suur tänu. ja lõppmärkusteks äh, teen lühidalt, äh, sest et me oleme ajast väga palju maha jäänud, ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid sellel tänasel esimesel arutelul teemal, see oli minu meelest väga viljakas arutelu ma ei hakka üle võtma uuesti neid eh, küsimusi, millele te viitasite, aga mõnest asjast rääkisin kindlasti. problemaatiline on eh, mehitamata lennukite kasutamine väljaspool sõjalise konflikti piirkonna piire ja probleemid, millele te viitasite, puudutavad näiteks ka küberjulgeolekut ja meie ees on nüüd tõesti reaalne küsimus kuidas konkreetselt selle tehnoloogia kasutamist koordineerida rahva hüvanguks? ja et sellega ei kaasneks ainult ohud rahvastikule. see tähendab seda, et klassikaline sõda, kus mingisugune aupõhimõte kehtis, enam ei kehti asümmeetrilises konfliktides, auga ei ole midagi pistmist täna räägitakse, räägiti ka droonide kasutamise eetikast, jah, see ei ole tehnoloogia probleem, vaid inimeste probleem, kuidas äh, tuua sisse ka uues sõjas au äh, ja eetika kuidas tagada see, et poliitilised juhid äh, on need, kes vastutavad, kuidas tagada vastutuskohustus ja nii edasi kui me oleme nõus sellega, et me elame maailmas, mis on üleilmastunud äh, ja et uued ohud on asümmeetrilised, siis me peame nii kiiresti kui võimalik äh, kutsuma kokku rahvusvahelise konverentsi sellel teemal, sellepärast kui me seda ei tee, siis tuleb neid tehnoloogilisi leiutisi veel ja veel ja hakkab jällegi äh, aastakümnetesse ulatuva arutelu ühesõnaga, suur tänu selle tänase, sellel tänasel kuulamisel osalemise eest, ma loodan, et me üheskoos saame jätkata koostöö teema, teel, sest nii peabki see olema, inimõigused, turvalisus ja kaitseküsimused üheskoos. sede kolleegidele ma ütlen, et te olete minuga nõus. suur tänu, ma tahaksin selle TROA kohtumise nüüd äh, lõpetada ja kohe laiendatud juhatusega edasi minna, nii et palun, kui saate, lahkuge kiiresti. Thank you.